tere pärastlõunat, kallid kolleegid, tere tulemast, palun võtke kohad sisse, et me saaksime alustada. jah, kõigepealt meid ei ole siin e, e, ei neljapäeviti ega esmaspäeviti eriti palju kohal, aga me peame ikkagi alustama ja sellel on palju põhjuseid. meil on tihe päevakord, mis tuleb läbi võtta ja esimene asi on päevakorra kinnitamine. kas on vastuväiteid? ei, sellisel juhul päevakorra projekt on heaks kiidetud. nüüd keeled on meil täna kasutada kõik peale iiri, läti, leedu ja soome keele. ja nüüd tulevad juhataja teadaanded delegeeritud ja rakendusaktide kohta. nüüd kirjaliku menetluse tulemus teisest detsembrist kaks tuhat üheksateist oli selline, et koordinaatorid äh, leppisid kokku enamusega, et paluvad, et esimeesjuhataja saadaks kirja nõukogule ja komisjonile, teatades, et äh, pikendatakse analüüsi tähtaega äh, veel kaks kuud juurde kuni viieteist veebruarini ja see puudutab komisjoni delegeeritud määrust, mis ja mis käsitleb välispiire ja viisasid ja nüüd rakendusaktid. meil on siin kaks rakendusakti, mis puudutavad Euroopa Liidu infosüsteeme, Europoli ja Interpoli andmebaasid ja piiride ja viisade koostalitusvõime ja me saatsime ka kirja kahekümne üheksandal novembril saadikutele informeerisime saadikuid oma bülletääni kaudu ja tähtajaks seadsime eh, kümnes detsember kaks tuhat üheksateist, see on siis homme juba keskpäev. nii palju siis teadaannetest ja nüüd läheme edasi esimese sisulise arutelupunkti juurde täna pärastlõunal. nimelt Euroopa Andmekaitse Nõukogu, lühendiga EDPB ja me kuulame ära eh, ettekande Andrea Jelinekilt, Euroopa Andmekaitse Nõukogu esimehelt ja tema räägib selle asutuse ülesannetest ja tegevusest. tegemist on uue asutusega, mis asendab varasemat artikkel kakskümmend üheksa töörühma nüüd on meil Euroopa andmekaitse üldmäärtus olemas ja ka sel-, on loodud Euroopa Andmekaitse Nõukogu. ja suur tänu, ehm, esimees Jelinek, et tulite ja nüüd hea meelega kuulame ära teie ettekande ja siis loodetavasti on meil võimalik ka arutelu pidada kohe kõik saadikud, kes sõna soovivad, annavad siis märku. pakun välja, et järgmise kümne minuti jooksul kuulame teid. ja siis veel pärast seda on meil veel mõned päevakorrapunktid, õigusloomelised teemad ja kõik pärast kõike seda arutame ka siseasjade uue volinikuga siseasjade küsimuses Ilva Johanseniga tema valdkonda puudutavaid küsimusi ja viisteist nelikümmend viis tahame sellega algust teha, nii et üritame päevakorrast kinni pidada. Nice... suur tänu selle kutse eest siia, suur tänu kõigile libekomisjoni liikmetele, et kutsusite meid mul on hea meel eh, tutvustada teile meie Euroopa Andmekaitse Nõukogu ja ma räägin sellest, mida see nõukogu endast kujutab. nõukogu on sõltumatu Euroopa asutus, mis panustab sellele, et jätkekindlalt viiakse ellu andmekaitse eeskirju kõikjal Euroopa Liidus ja süvendatakse koostööd Euroopa Liidu andmekaitseasutuste vahel. Eh, siin on kaks asutust meil Euroopa Liidus, kes tegelevad andmekaitsega ja tähtis on eriti kaitstada Andmekaitse Nõukogu ühelt poolt ja teiselt poolt Euroopa andmekaitse inspektorit teiselt poolt. nüüd, mis on meie amet, nõukogu e-, eesmärk, nimelt vaatame, kuidas Euroopa Liidu institutsioonid täidavad andmekaitsenõudeid see nõukogu loodi e, andmekaitse, isikuandmete kaitse üldmäärusega ja meie ees, ülesanne on vaadata, et seda üldmäärust liikmesriikide ametiasutused eh, järjekindlalt ellu rakendavad, kui kõneks on ametiasutused liikmesriikides, äriühingud ja üksikisikud. ja nõukokku kuuluvad Euroopa Liidu ja EFTA riikide Islandi, Liechtensteini ja Norra eh, andmekaitseasutused ja ka andmekaitse inspektor ja komisjon osaleb ka meie kohtumistel ja võtab sõna ja andmekaitse inspektor ei ole mitte ainult äh, selle nõukogu liige, vaid ka sekretariaadi on eraldanud nõukogule. tähtis on, et ähm, tegemist ei ole apellatsiooniasutusega, kui liikmesriikide asutused võtavad vastu äh, mingeid otsuseid. me ei ole regulatiivne asutus ja me ei asenda liikmesriikide andmekaitseasutusi järelevalveasutused on riiklikud, lähedal kodanikele ja sõltumatud ja neil on omad volitused, nad peavad Euroopa õigust ellu viima ja saavad ka trahve määrata ja meie nõukogu ei ole operatsioonikoda nende osutuste, otsuste edasikaebamiseks, mis tehakse liikmesriikides. Need asjad lahendavad liikmesriikide kohtud ja me ei teosta seiret ka selle üle, kuidas liikmesriikide äh, õigust rakendatakse aimekaitse vallas. ja äh, nüüd milles meie missioon siis seisneb? meie nõukogu missioon on kolmeosaline, kolm peamist. kõigepealt me võtame üldised suunised vastu ja selgitame Euroopa andmekaitseõiguse sätteid, anname sidusrühmadele ja järelevalveasutustele liikmesriikides ka tõlgendused, mis on järjekindlad. teiseks me ka kogume kokku järeldused andmekaitsejuhtumite vallas ja siis pöördume ka riikide ametiasutuste poole ja jagame neile teavet, et oleks kõik järjekindel ja kolmandaks me anname nõu Euroopa Komisjonidele nendes küsimustes, mis puudutavad andmekaitseid ja uusi õigusakte Euroopa Liidus, eriti kui väljapakutavad õigusaktid on eriti olulised selleks, et tagada andmekaitse äh, ja ka piisava kaitse Ähm, otsuseid, kui kõneks on andmekaitse kolmandates riikides. me võtame vastu suuniseid, meie nõukogu on juba vastu võetud äh, kuusteist suunist kahe, artikkel kakskümmend üheksa töörühmal ja kaheksa oma suunist pärast seda, kui nõukogu alustas tööd maikuus kaks tuhat kaheksateist meil on sidusrühmade kohtumised korraldada, et parandada veel neid suuniseid. pärast seda, kui suuniste projekt on vastu võetud, siis toimuvad avalikkusega konsulteerimised, enne kui need dokument lõppviimistletakse. viis suunist on juba lõppviimistletud ja konsulteeritakse ja kolm on praegu puhtalt konsulteerimise faasis avalikkusega nüüd eh, mida kõige rohkem arutatakse, nimelt need järeldused. tähtis on tagada järjekindlus eh, regulatiivses tegevuses, kui kõneks on üldmääruse kohaldamine ja meie nõukogu saab vastu võtta siduvaid otsuseid mm, ja adresseerida need liikmesriikide järelevalveasutustele eh, me oleme ka vaidluste lahendamise asutus, kui tekib Äh, vaidlus erinevate liikmesriigi regulaatorite vahel ja ka tegemist on piiriüleste juhtudega, aga seni meil ei ole olnud ühtegi vaidlust lahendada vastavalt artiklile kuuskümmend viis määruses. nüüd meie arvamused. teatud teemadel on erinev mõju erinevatele liikmesriikidele ja järelevalveasutused ei saa vastu võtta otsust enne, kui nad ei ole konsulteerinud meie nõukoguga ja ei ole saanud meie arvamust see puudutab näiteks siduvaid äriühingute eeskirju, käitumiskoodekseid, sertifitseerimist ja andmekaitse mõjude hinnangut. ja seni on nõukogu vastu võtnud nelikümmend üks oma arvamust. ja nagu ma ütlesin, me anname nõu Euroopa Komisjonile ja toon siin mõned näited komisjonile andsime nõu Euroopa Liidu Jaapani piisavuse eh, otsuse kohta, piisava kaitse otsuse kohta. Eh, eh, ja ka e-privacy Shield, Privacy Shieldi kohta oleme oma arvamuse öelnud ka FATKA kohta ja paljudes muudes küsimustes oleme komisjoni nõustanud ja samuti oleme kaasatud ka üldmääruse hindamisse. nüüd täitmisele pööramine. jah, üldmääruse rakendamine on liikmesriikide järelevalveasutuste õlul. aga ma räägin põhjalikumalt sel teemal siiski. järelevalveasutused on need, kelle volitused oluliselt suurenesid pärast seda, kui üldmäärus jõustus järelevalveasutused saavad nüüd ka trahve kehtestada kuni kümme kuni kakskümmend miljonit eurot või kaks kuni neli protsenti organisatsiooni käibest, kõik sõltub sellest, kui raske rikkumisega tegemist on, aga meie andmekaitseasutused saame ka öö, äh, hoiatusi teha. Äh, mina ei ole ainult nõukogu eesotsas vaid ka meie nõukogus on kõikide liikmesriikide järelevalveasutuste esimehed. meil on vaja keskset kontaktpunkti, ühe luugi mehhanism, sellest te olete kindlasti juba kuulnud, on meil tõhusamaks tegutsemiseks ja siin te näete, mida see one stop shop ühe luugi süsteem endast kujutab juhtiv järelevalveasutus peab läbi viima juurdluse e, e, ja koordineerima ja jagama informatsiooni teiste järelevalveasutustega. see juhtiv järelevalveasutus e, on selle riigi mm, asutus, kus on ettevõtte peakorter ja kui esimene faas on lõpule viidud, siis see juhtiv järelevalveasutus oma otsuse projekti saadab äh, asjasse puutuvale järelevalveasutusele. kui vastuväiteid arvamusel ei ole, siis asjasse puutuv järelevalveasutus leitakse, on nõus otsuse projektiga. see on niinimetatud koostööfaas. Te näete, et meil on ka selline järjekindluse mehhanism, mis käivitatakse ainult siis, kui äh, on äh, vastuväide ja äh, vaidlus juhtiva ja asjasse puutuva järelevalveasutuste vahel. nõukogu saab anda siduvaid arvamusi siin. järelevalveasutused peavad tegema koostööd äh, meie nõukoguga ja järel, järel järelevalveasutused liikmesriigid peavad jõustama ja meie sekkume ainult eh, siis, kui on tegemist vaidlusega. nüüd see one-stop shop mehhanism eh, on palju parem mehhanism, kui varasemad direktiivid ette nägi. ettevõtetel on vaja tegeleda ainult, suhelda ainult ühe järelevalveasutusega ja mitte kõigiga. ja nii on lihtsam äri ajada Euroopa Liidus ja järelevalveasutus peab tagama, et otsused oleksid järjekindlalt ja et lõppkokkuvõttes äriühingud saaksid mm, ühese otsuse ka piiriülestel juhtudel, ükskõik siis, kui palju järelevalveasutusel olid juhtumisse kaasatud. ma annan teile ülevaate arvude kohta. praegu on seitsesada kuuskümmend kuus eh, juhtumit piiriülest meie registris, IMI registris. Need on detsemb-, nii-öelda detsembri seisuga ja nelisada seitsekümmend nendest on one-stop shop juhtumid ja neist juba seitsekümmend neli on lõppotsuse saanud. nüüd piiriüleste juhtumitega tegelemiseks on IMI platvorm, algselt äh, loodi see mitte andmekaitseasutuste eesmärkideks, aga seda tuli siis kohandada ja IMI on siseturu infosüsteem ja tema algne eesmärk oli mm, teavet vahetada. ja meil on nüüd võimalus seda süsteemi e, olnud kohandada meie vajadustele ja ka järele proovida. E, meie nõukogu on ka IT-sidevahend, aga me piiriülesesse täitmisesse ei sek-, kohtunikku ega samuti kaebuste menetlemisse ei sekku. ainult meieni jõuab asi, kui vaidlus tekib, nagu ma enne teile ütlesin. nõukogu on juurdepääs imisüsteemis järjepidevuse menetlustele ja me juba aasta alguses ka avaldasime selle et milline on meie tööplaan aastateks kaks tuhat üheksateist ja kaks tuhat kakskümmend. järelevalveasutused mitte ainult ei pea piiriüleselt ja riigisiseselt suurt töökoormat kandma, vaid neil on ka tähtsad ülesanded, mis meie neile anname, meil on tähtis tööplaan mis tähendab seda, et terve rida suuniseid tuleb vastu võtta selleks, et paremini saadaks aru ja tõlgendataks üldmäärust ja me jätkuvalt tegutseme ka arvamuste koostamisel ja üks kõige suurem ettevõtmine on andmekaitse mõjude hinnang ja see on nüüd edukalt lõpule viidud. ja läheme edasi, võtame vastu arvamusi, mis puudutab standardseid lepingulisi sätteid. Need on instrumendid, mis on väga tähtsad selleks, et ettevõtted saaksid tugineda järeleproovitud instrumentidele, kui nad töötlevad isikuandmeid ja meil on väga palju tööd ees sertifitseerimismehhanismidega ja käitumiskoodeksitega, mis on ka meie instrumendid. igatahes me kavatseme nõustada ka edaspidi tõhusalt Euroopa Komisjoni andmekaitse küsimustes ja meie tahame nõukoguga ka proaktiivselt osaleda andmekaitsealastes rahvusvahelistes aruteludes ja teha koostööd kogu maailma andmekaitse asutustega. andmekaitse on nüüd avalikkuse arutelude keskpunktis ja ka poliitilise päevakorra tipus. andmekaitse on nüüd tõesti kõikjale tunginud, sellest räägitakse kõikjal maailmas. ja te näete siin kaardilt, kui oluline on andmekaitseõigus. üle saja riigi kogu maailmas rakendavad juba andmekaitset või isikuandmete kaitset vastavalt ÜRO andmetele ja e, töö jätkub selles vallas kogu maailmas. me tahame, et läheneksid rahvusvahelised andmekaitserežiimid omavahel. tähtis on, et ettevõtted saaksid tegutseda kindlamalt ja usaldaksid e, üksteist rohkem ja tähtis on, et isikuandmeid töödeldaks eeskirjade kohaselt, ükskõik siis, kus seda tehakse. tähtis on, et üksikisiku õigusi kaitstaks äh, ka ametiasutuste eest. meie oma nõukoguga tahame tagada, et Euroopa Liit oleks mõjukas rahvusvahelistes aruteludest ja kui me kaitseme isikuandmete, isikuandmeid meil kohtleme kokku Brüsselis üksteist korda aastas ja meil toimuvad ka täiskogud ja ekspertide kohtumised. pooleteise aasta jooksul üle saja ekspertide kohtumise leidis aset ja on selge, et ainus viis, kuidas me saavutame kõik oma eesmärgid, on, et et meie nõukogu ja selle sekretariaat omavad piisavaid rahalisi vahendeid, eriti pidades silmas, et Euroopa Liidu seadusandja mitte ainult ei ole pandud koordineerimisega suuremahuliste IT-süsteemide eh, koordineerimise meie õlule, WIS, Schengeni infosüsteem, ECRIS süsteem ja eh, ETIAS süsteem kuuluvad kõik meie eh, pädevusse see tähendab suurt töökoormat meile ja meie sekretäriaadile. me hoiame silma peal ka täiendavatel ülesannetel, mis võidakse meile anda seoses e-privaatsuse määrusega. sekretäriaat toetab nõukogu erinevatel valdkondades, tal on analüütiline roll, annab logilist, logistilist Eh, tuge ja on eh, sidepidamise keskpunkt eh, nii sisemiselt kui ka väljapoole. kaks tuhat kakskümmend eelarve on kasvanud ja ma tahan selle eest tänada teie komisjoni liikmeid, et toetasite meie soove eelarve läbirääkimistel ja lõpetuseks tahan öelda, et Euroopa Andmekaitse Nõukogu ja liikmesriikide andmekaitse äh, asutused ja andmekaitse inspektor töötavad palju tihedamalt ja struktureeritumalt nüüd koos ja tähtis on tagada Euroopa kodanike põhiõiguste kaitse ja samas ühitada <clears throat> Euroopa Liidu ja liikmesriikide pädevused tasakaalukalt, aga kõike saame teha, kui meil on piisavalt ressursse. ainult sellisel juhul meil on edu. Teie olete meie partnerid selles, et andmekaitse on kogu aeg äh, tegemiste päevakorras esiplaanil ja et on kaitstud põhiõigus, isikuandmed meie kodanikel. aitäh, äh, doktor Jelineki, kes on Andmekaitse Nõukogu esinaine ja ka Austria Andmekaitseameti esinaine ja aitäh talle äh, selle kokkuvõtliku esitluse eest, mida saatis ka PowerPoint esitlus. tegu on ja ta tutvustas meile uuendusi, mis äh, jõustusid äh, andmekaitse üldmääruse jõustumisega. ja see on osa andmekaitsepaketist, millele me olime pühendunud äh, ametiajal kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat neliteist kuni me saavutasime oma eesmärgi järgmisel ametiajal aastal kaks tuhat kuusteist. kommenteerisin doktor Jelinekile, et tema nimi seostub loomulikult meile nende seast, kellel on juriidiline taust või kellel on juurakogemus ja juuramõtlemine. seostub George Jelineki ja Walter Jelinekiga kes olid mõlemad väga mõjusad isikud Euroopa avaliku õiguse loomisel. ning nad mõjustasid, mõjutasid ka Saksa ja Austria avalikku õigust. Walter Jelinecki osales Weimari konstitutsioon, konstitutsiooni koostamisel peagi tähistatakse selle äh, sajandat aastapäeva ning vähemal määral mõjutas see ka Austria põhiseadust. seega suur aitäh teile selle ettekande eest. nüüd aga annan sõna aruteluks. meil peaks olema aega kõikide fraktsioonide esindajate jaoks. kas härra Foss soovib Rahvapartei nimel sõna võtta? härra Foss, palun suur tänu, eh, südamest suur tänu teile, proua doktor Jelinek, et olete siin meie ees täna. mul on põhimõtteliselt kolm lühikest küsimust. kõigepealt teie arvates, kas on midagi, mille puhul te leiate, et üldmäärsus vajab veel nagu mõnest kohast kõpitsemist? see on esimene küsimus. teiseks, eh, te rääkisite siin standard lepingulistest tingimustest ja käitumiskoodeksitest ja nii edasi, aga mida ma ei kuulnud teie suust, et kas on ka mingisugune selline näidis, käitumiskoodeksi näidis või need lepingulised sätted, et võib-olla liikmesriikide ametiasutustel oleks nii lihtsam siis, kui nad näeksid neid juba leppida nendega ja kolmandaks, et teie nõukogu tegeleb ainult äh, üldmäärusega või te töötate välja ka äh, mingeid uusi innovaatilisi andmete mudeleid, mingeid lahendusi omalt poolt. kas te ainult tegelete üldmääruse teem-, valdkonnadega või ka uurite võimalusi, kuidas saavutada teatud eesmärke, kuidas paremini andmeid kaitsta. nüüd on proua Sippel Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. suur tänu, proua Jelinek, et olete täna siin meiega minul on kaks valdkonda, mida ma sooviksin käsitleda. esiteks, te juba rääkisite, et ressursid, seda nii liikmesriikide tasandil järelevalveasutuste käsutuses, aga ka äh, Euroopa Liidu tasandil äh, ja nõukogu käsutuses olevad rahalised vahendid olemas, aga ma arvan, et üldmääruse kehtestamisega huvi äh, Äh, on äh, tõusnud äh, just põhiõiguste, demokraatia, isikuvabaduste kaitse vastu ja kindlasti on seetõttu ka pöörimisi rohkem. ja mis te arvate, kas eh, teie nõukogu ja liikmesriikide asutused on ikkagi piisavalt personali ja rahaga varustatud ja tehniliste vahenditega varustatud, et kõike selle huviga toime tulla? ja see on esimene küsimus ja teine on see one stop shop, millest te ka rääkisite. see on kindlasti tublisti parem kui varem, põhimõtteliselt olen selles teiega nõus, aga ikka ja jälle me kuuleme, et palju kaebusi lähevad otse näiteks Iiri andmekaitseasutuse kätte, sest on seotud Facebooki tegevusega ja kuidas siis sellisel juhul praktikas talitada, sest Iiri ametivõimud üksi, järelevalvus üksi ei tule sellega toime, sest tegemist on niivõrd keeruliste eh, kaebustega ja teemadega. kas äkki on võimalik, et nad loobuvad mõnedest etappidest, annavad teistele ametiasutustele lahendada või ja kas on näiteks üldmäärust vaja selles vallas kuidagi muuta? ja nüüd Renew fraktsiooni nimel, kas sõna võtab äh, proua Intvelt? kas äh, teie, proua Intvelt või härra Breyer? loomulikult me võtame alati vastu uusi liikmeid ja jah, mina võtan sõna koordinaatorina, ütleb proua Intvelt. aitäh, proua Elineki, mul on paar küsimust, mis täiendaksid kolleegide küsimusi, mis minu arvates on äärmiselt asjakohased esmalt äh, esitasin teile juba kirjalikult äh, küsimuse mõnda aega tagasi läbipaistvuse kohta ning eelkõige, mis puudutab protokollide avalikustamist. me ei ole veel saanud äh, täielikku vastust ning ma tahaksin teada, kas te kavatsete avalikustada protokollid ning kui mitte, siis millisele erandile te viitate läbipaistvuse määruses äh, selleks, et õigustada mitteavalikustamist? ausalt öeldes minu arvates muudaks avalikustamine teie organisatsiooni tugevamaks, mitte nõrgemaks. nüüd teiseks, jõustamine. Te selgitasite põhjalikult, kuidas see toimib, aga kui me astume sammukese tagasi ning vaatame asja kodanike seisukohast, siis äh, me teame, et meil on parimad äh, eraelu puutumatuse seadused maailmas, aga jõustamine on nõrk. USA ametivõimud kehtestavad miljardites dollarites ulatuvaid trahve, kuid Euroopas me seda näinud ei ole. miks oleme meie nii nõrgad? isikuandmete kaitse üldmäärus on jõus olnud juba enam kui poolteist aastat ning ma eeldaksin mingisugust tegevust. teiseks esitasime veel ühe kirjaliku küsimuse, mis puudutab broneeringuinfot ja Kanada lepingut Euroopa Kohus ütles, et Kanada või mõni muu riik võib jagada broneeringu infot ainult äh, riigiga, äh, mida loetakse piisava kaitse osutajaks. Teie vastasite mulle, et kirjutasite alla töörühma kakskümmend üheksa dokumentidele, et see ei puuduta USA-d see tähendab, et igasugune andmete vahetamine või jagamine äh, Kanada ja USA või mis tahes muu riigi ja USA vahel on ebaseaduslik. Teie vastusest ei loe ma aga välja, mida te kavatsete selles osas ette võtta ei piisa sellest, et äh, on millegi kohta arvamus, vaid vaja on ka tegutseda ja sekkuda. seega, mida kavatsete teha? aitäh! The... suur aitäh ja nüüd äh, roheliste nimel võtab sõna härra Breyer, jah? suur aitäh! mul on kolm küsimust, mida sooviksin teile esitada. esimene puudutab jõustamist. kas võiksite meiega jagada infot selle kohta, kas on mingisuguseid ühiseid tegevusi välja pakutud või toimumas jõustamise valdkonnas? minu meelest on tegu äh, huvitava vahendiga, äh, nimelt koordineerida jõustamist erinevate liikmesriikide vahel ning teine puudutab Iiri andmekaitseametit äh, kus, kus on koondunud äh, suur osa internetiandmete töötlemisest. siin on küsimus ressurssidest ning ma olen kuulnud, et äh, teised ametiasutused on äh, välja pakkunud, et nad toetavad neid erinevatel konkreetsetel teemadel. kas on mõtteid selle kohta, kuidas lahendada see probleem, kus me oleme jõustumises maha jäänud Iirimaa teemal? ja nüüd äh, kohustuslik andmete säilitamise teema. oleme näinud, et Euroopa Kohus ütles selgesõnaliselt, et äh, ei tohi säilitada äh, kogu rahvastiku suht-, kogu suhtlust ning asukoha andmeid, see on ebaproportsionaalne, kuid liikmesriigid seda siiski teevad. paljud liikmesriigid säilit- äh,, täid-, järgivad selliseid säil-, andmete säilitamise eeskirju või kehtestavad isegi uusi eeskirju kas teie arvates peaks nõukogu samuti võtma selge seisukoha ning tagama, et sellist asja ei toimuks? aitäh ja nüüd äh, ID fraktsiooni nimel või ECR fraktsiooni nimel. kui ei ole, siis kuue nimel proua Daly. aitäh, esimees. taaskord puudutaksin Iiri andmekaitseameti teemat me teame ilmselgelt, et on väga palju äh, olulisi otsuseid tulemas Iiri andmekaitseametilt pärast seda, kui nad äh, alustasid uuringut äh, suvel Facebooki ja Whatsappi juhtumisse. ning ilmselt on need olulised eemärgised, need on esimesed Iiri otsused, mis on vastu võetud kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega, need, need mõjutavad kindlasti USA mm, tehnoloogiahiidude suhtes selle määruse jõustamist minu arvates Iiri andmekaitseamet teeb head tööd, ma ei näe, et nad äh, kuidagi tööd aeglaselt teeksid või venitaksid, aga neil on raske olukord. panused on väga kõrged. me teame, et Facebooki ja muude sarnaste ettevõtete advokaadid on äh, tõstatanud küsimusi selle kohta, kuidas nad kavatsevad jagada äh, mõningat informatsiooni, eelkõige tundlikku informatsiooni näiteks teiste Euroopa kolleegidega ning seetõttu on vaja nende küsimustega tegeleda. aga ma arvan, et meie, minu küsimus on sama. mida saab äh, Euroopa Andmekaitse Nõukogu ära teha selleks, et aidata Iiri Andmekaitseameti ja andmekaitsevoliniku selle üliolus, olulise äh, teema ja täisega? see oleks minu põhiline küsimus praegu. aitäh! kas on veel keegi, kes soovib antud teemal sõna võtta? kas keegi soovib sõna võtta selle täiesti uhi uue ametiasutuse tegemiste kohta, Andmekaitse Nõukogu tegemiste kohta, mis asendab varasemat artikkel kakskümmend üheksa töörühma. ja sõna proua Spõrkil. aitäh, esimees. võttes arvesse Poolas läbi viidud uuringut, siis äh, viiekümne neljal protsendil vastanutest on kahtlusi selle kohta, kas äh, ettevõtted äh, järgivad äh, GDPR-i. suuremates organisatsioonides on mõistmine veidi parem aga, aga viiekümne üheksal protsendil äh, ettevõtetest on probleeme isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamisega, seega me võime ainult ette kujutada, milliseid raskusi on väiksematel ettevõtetel. seega minu küsimus oleks järgmine. kas Andmekaitse Nõukogu on uurinud või kavatseb uurida, milliseid äh, koolitus- ja kommunikatsioonitegevusi äh, on komisjon või liikmesriigid ette võtnud selle jaoks, et isikuandmete kaitse üldmäärust kohaldatakse nõuetekohaselt, sellepärast et äh, isikuandmete kaitse üldmääruse ebaõige kohaldamine mõjutab eelkõige näiteks puuetega inimesi, vanemaid inimesi, inimesi, kellel on äh, puudulikum haridus ning need, kes on äh, vähem jõukad. aitäh! kas on veel keegi, kes soovib sõna võtta? jah. suur aitäh teile, juhataja, ma sooviksin tänada meie kõnelejat äh, tahaksin äh, tänada äh, tema ettekande eest ja samuti ka komisjoni esindajad ja samuti tehtava töö eest, sest see on äärmiselt äh, oluline meie jaoks. mul on üsnagi spetsiifiline küsimus ning see puudutab just kõige haavatavamate inimeste kaitset, eriti viitan siin alaealistele äh, kes äh, aina varasemas eas äh, tegelevad äh, uute tehnoloogiatega ning kasutavad arvuteid. mul on seega küsimus, kas Eh, on eh, spetsiifiliselt andmekaitsemääruses käsitletud noorte eh, andmekaitset, sest noored loomulikult on vähem teadlikud internetis varitsevatest ohtudest, kuidas nende andmeid paremini kaitsta ning millised meetmed kavatsetakse kasutusele võtta selleks, et sellele jälgimise kaitse küsimusele konkreetne vorm anda. eelkõige tahaksin küsida, millised Eh, sammud on astutud selleks, et välja töötada konkreetne käitumiskoodeks noorte kaitseks eh, ning eh, samuti tahaksin rääkida ühest olulisemast aspektist, puudutab nii-öelda õigust tunnustamisele andmekait-, andmete säilitamine internetis võib iga isikut kahjustada ning äh, see on eriti oluline, kui räägime alaealistest ja lastest. ning tahaksin küsida, kuidas on võimalik neid õigusi konkreetselt kaitsta ja äh, eriti puudutab see näiteks äh, Eh, avaliku interneti kasutamist, eh, nagu näiteks eh, hiljuti võeti vastu Itaalias üks seadus, mis puudutab küberahistamise ohvrite aitamist ja kaitset. suur aitäh! aitäh, ma arvan, et nüüd anname taas kord sõna doktor Elinikile, et ta saaks vastata nendele küsimustele, mis talle on esitatud. väga konkreetsed küsimused ja mida lühemalt te teete, seda rohkem te meid aitate, sest te peate alati meeles pidama, et meil on iga päevakorrapunkti jaoks ette nähtud teatud aeg ja meil on veel mõned külalisesindajad ja ka volinik Johanson. kuna ma näen, et me oleme juba ajast maha jäänud, siis ma üritan teha väga kiiresti. alustan saksa keeles vastates lugupeetud saadik Foss, te rääkisite üldmääruse muutmisest täiendavalt. ma arvan, et, et kõigepealt tuleb määruse hindamine, väga palju sidusrühmasid on sellesse hindamisse kaasatud, aga teisalt loomulikult ka Andmekaitse Nõukogu on sellesse kaasatud. ma arvan, et üldmäärus on kompromiss, mis sündis väga pika äh, aja jooksul ja see on hea kompromiss ja ma arvan, et alati saab asju paremaks muuta, aga see ei tähenda, et ilmtingimata peab seda tegema. et muuta üldmäärust. aga liikmesriigid on juba teisiti otsustanud, aga võib-olla selline eh, üldine haldusmenetlus on see, mis asjad lihtsamaks muutaks, aga see puudutab kõiki valdkondi, see, see ei ole spetsiaalselt üldmäärusega seotud. nüüd need lepingulised tingimused ja käitumiskoodeksid ja näidised, jah, näidiste kallal praegu juba toodet-, töötatakse ja siis need ka avaldatakse. Need on standardsed ähm, lepingulised klauslid ja siis saavad asutused juba hakata nende järgi joonduma. Te küsisite, et kas me ka töötame mingite võimaluste kallal, et oma eesmärke saavutada. ilma, et me rikuksime üldmääruse sätteid. jah, kui tehakse e, hinnang, mõjudele hinnang ja leitakse, et e, kõiki riske ei ole maandatud siis jah, on võimalik konsulteerida juba liikmesriikide asutustega, aga seda hiljem. saadik Sippel, teie rääkisite ressurssidest, mis on ametiasutustel liikmesriikides, meie nõukogul ja andmekaitse inspektori käsutuses. jah, ma tahan libet tänada, et meil on meie nõukogul vajalikud ressursid olemas ja me saame võtta sekretäriaati veel viis juristi juurde järgmisel aastal. nüüd liikmesriikide andmekaitseasutuste olukord nii roosiline ei ole. E, neli viiendikku e, andmekaitseasutustel on puudu kas personalist või rahalistest vahenditest, aga see on jah, ikkagi riikide ülesanne, valitsuste ülesanne. ja komisjon siis vaatab, kas on see eraldatu piisav või mitte. jah, nagu te teate, liikmesriikide ametiasutused peavad oma asju ajama ikkagi valitsuste kaudu, see toimub nii ka Austrias jah, ülesannete hulk on kasvanud, siin on teil täiesti õigus, ma võin mõned näited tuua. Eh, kümnekordistunud on meie töökoorem, kaebusi on kümme korda rohkem Austrias praegu ja see ei puuduta ainult Austriat, mujal ka. see on ilmselge. nüüd see one stop shop, jah, eh, palju kaebusi läheb otse Iiri andmekaitseasutusele. ja tegemist on keerukate juhtumitega. mitte ainult Iiri juhtumid ei ole keerulised, loomulikult kõik teised juhtumid samuti. aga lihtsalt vastukaja on teistsugune Iiri juhtumite puhul, sest väga palju inimesi puudutavad need Iiri juhtumid ja koostöö sujub päris hästi, aga nagu ma juba enne ütlesin, jah, liikmesriik riikide asutustel on käed seotud, on riike, kus on vaja teatud aja jooksul otsus langetada, näiteks nii on see Austrias, Itaalias, Tšehhimaal ja ma arvan, Hispaanias ka. teistes riikides jälle ei ole sellist kohustust. Saksamaal näiteks ei ole. aga loomulikult eh, see kõik on kooskõlas põhiõiguste hartaga, sest vastasel korral ei ole eh, õigeaegselt võimalik otsuseid teha. nüüd koostöö Ehm, mitte ainult Iiri eh, andmekaitseasutustega, vaid kõigiga sujub päris hästi. loomulikult eh, jah, eh, mõned talitavad kiiremini, teised aeglasemalt, aga see kõik sõltub siseriiklikust õigusest ja loomulikult kõik juurdlused, mida me läbi viime. jah on meie vaateväljas, me vaata- väga tähelepanelikult jälgime neid otsuseid, mis langetatakse ja ka siis, kui need otsused edasi kaevatakse. nüüd lugupeetud saadik Intvelt. mis puudutab nüüd äh, protokollide läbipaistvust, mille kohta te küsisite, siis me arutasime seda juba äh, viimasel täiskogu kohtumisel me praegu hindame, milline on parim äh, formaat selle jaoks, te teate, et nõukogu on pühendunud läbipaistvusele ning äh, me tahame tagada seda, et läbipaistvus ei mõjutaks äh, konfidentsiaalset informatsiooni puudutavate otsuste tegemist, mis võib mõjutada käimasolevate uurimismenetlusi. me vahetame väga palju informatsiooni, seega me pole, peame olema äärmiselt hoolikad selles osas, mis saab olema avalik Te võite olla kindlad, et üks meie peamisi ülesandeid on olla läbipaistev, võite selles kindlad olla. nüüd äh, volinik, komisjon, liikmesriigid ja rakendamine. Te ütlesite, et meil on parimad eraelu puutumatuse õigusaktid, aga nende jõustamine on nõrk rakendamine võtab aega, te teate seda. nagu ma ütlesin, siis piiriüleste juhtumite puhul meil on juba seitsekümmend kolm lõplikku otsust, äh, ilma äh, et oleks äh, kasutatud vaidluste lahendamise mehhanismi. Need otsused anti välja sellel tasandil, millel meie panustasime võib-olla oli mõningast vastuseisu, aga seda võeti arvesse ning siis äh, võtsime vastu need seitsekümmend kolm otsust. isegi kui meil ei ole neid äh, silmapaistvaid juhtumeid, siis äh, me juba näeme, et meil on otsused olemas ning see one-stop shop töötab. mõnikord tundub, et see on veidi aeglane, aga me peame olema põhjalikud. peame olema tõepoolest väga põhjalikult, sellepärast et me tegeleme põhiõigustega. järgmiseks jõustamine ja ühistegevused, härra Breyeri küsimus. ja broneeringuinfo küsimus. kas broneeringuinfo kohta saite minu äh, kirja kätte? Te tahate, et me tegutseksime, tegutseksime kohe me osaleme kõigis läbirääkimistes, mis puudutavad broneeringuinfot. me näeme, et on võimalik asi muuta paremaks või võib-olla mitte paremaks, vaid äh, täpsemaks tulevikus. härra Breyer, ühistegevused jõustamises, jõustamine on äh, riiklike äh, andmekaitseasutuste kätes ühistegevuste osas siis üldmääruse äh, kohaselt äh, on ühistegevused võimalikud siis, kui see on sätestatud ka riiklikes õigusaktides. kõigis riiklikes õigusaktides äh, ei ole seda ette nähtud, aga me teeme tihedat koostööd nõukogus, teeme koostööd riiklike andmekaitseametitega, isegi kui ei ole alati võimalik ühistegevusi läbi viia Te ütlesite, et teised äh, ametiasutused on pakkunud abi ja tuge Iiri ametikaitse, andmekaitse äh, ametile ning äh, Iirimaa Andmekaitse Nõukogu on kutsunud neid ameteid endaga ühinema. nüüd kohustuslik andmete säilitamine ja et me peaksime võtma selge seisukoha. minu arvates me seda juba tegime ning kui see teie meelest ei ole piisav, siis tulevikus saame minna kaugemale, kui oleme siiani läinud Iiri andmekaitse nõukogu ning äh, äh, olulised otsused, mis on tulemas, jah, tõepoolest, te olete sellest kuulnud. kui on veel otsuste kava äh, eelnõusid, mitte ainult pooleliolevaid, vaid ka IMI süsteemis, siis saame sellesse panustada, kuid praegu need otsuste eelnõud veel meie süsteemis ei ole ning nii palju, kui ma tean, siis Helen andis eelmisel nädalal intervjuu, et äh, lõplik eelnõu äh, esimese olulise teema kohta saab äh, kättesaadavaks järgmise aasta alguses. proua Perek ja Poola ning viiskümmend neli protsenti ettevõtetest, kes arvab, et nad ei ole isikuandmete kaitse üldmääruseks valmis. ma arvan, et kas Euroopa Andmekaitse Nõukogu riiklikud andmekaitseametid annavad üsna palju juhiseid ettevõtetele, aga mitte ainult ettevõtetele, vaid ka võimalikele kaebuste esitajatele selle kohta, kuidas oma õiguseid teostada. ükskõik, kas tegu on suurte või väikeste ettevõtetega, äh, me anname välja väga palju suuniseid ja juhiseid ja kui vaatate meie töökava aastaks kaks tuhat kakskümmend, siis teeme seda veelgi enam mis puudutab GDPR-i nõuetekohast rakendamist liikmesriikides, siis äh, selle üle teeb järelevalvet komisjon. ning äh, riikides on selle jaoks konkreetsed õigusaktid Itaalia kolleeg ja proua Tšintšili ma ei oska väga hästi itaalia keeles nimesid hääldada, aga alaealiste teema. meil on kahe tuhande kahekümnenda aasta tööprogrammis ette nähtud suunised alaealiste andmete kohta ning äh, alatöörühm alustas juba selle kallal tööd. Te mainisite ka õigust olla unustatud. eelmisel nädalal andsime välja suunised mis puudutasid äh, õigust unustamisele ja selle esimest osa. ja praegu on käimas avalik arutelu sel teemal. hästi, nüüd äh, küll piisab. jah, aitäh, proua Tšelneki. ja palun, proua Infeld, tehke lühidalt, sest et meil on veel paar päevakorrapunkti ja volinik Johanson tuleb. ma teen lühemalt Te ei vastanud mu küsimusele broneeringuinfo kohta, te ütlesite, et te annate nõu, aga ei, praegust toimub rikkumine, miks te ei tegutse? Sure as as we... ma olen kindel, et me tegutseme nii palju, kui äh, meil on võimalik tegutseda. aitäh! aitäh! sellest piisab meile, et äh, alustada koostööd äh, UHI uue Euroopa Andmekaitse Nõukoguga. aitäh, proua Erinek, et tutvustasite Andmekaitse Nõukogu tööd ning seda, kuidas edasi liikuda. aga jätkame nüüd järgmise päevakorrapunktiga ilma pikema viivituseta meil on siin andmekaitse inspektori ja nõukogu esindajad ja me edastame oma parimad soovid härra Veverovskile, kes äh, äsja määrati Euroopa andmekaitse inspektoriks me ootame, et ta tutvustaks üsna pea oma tööprogrammi libekomisjonis, aga võtame nüüd ette järgmise päevakorrapunkti, sellepärast et meil on mõningad külalisesinejad järgmiseks pooleks tunniks, seega ma teen ettepaneku, et kõik neist äh, saavad sõna äh, maksimaalselt kümneks minutiks, et meil jääks endiselt aega liikmetele sõna anda, enne kui meie juurde tuleb volinik Johansen, et me saaksime pidada temaga dialoogi nüüd on meil päevakorrapunktid neli ja viis, ühine arutelu. meil on kavas ühine arutelu, mis puudutab ettepanekut võtta vastu määrus, millega muudetakse EKRE-st ning määrus, millega muudetakse ETIAst. ma näen, et meil on vähemalt kolm külalist, härra Oliver Onedi, kes on DG Home'i asedirektor Oliver Onedi võtab sõna ka teise ettepaneku kohta ning siis on meil ka doktor Njovi Vavola, kes on Queen Mary University lektor. ma teen ettepaneku, et üritate kokku võtta kümne minuti jooksul nii hästi kui võimalik oma teema, et meil oleks ruumi, aega ka sõnavõttudeks ning lõpuks kuulame ära ka analüütilise järelduse komisjoni poolt. komisjon tegi ettepaneku võtta vastu need määrused jaanuaris kaks tuhat üheksateist ning parlamendi uuringute keskus on koostanud ka mõjuhinnangu, mida meile doktor Njomi Vavula ka tutvustab Thank, thank you very much for, for the introduction and uh... suur aitäh selle sissejuhatuse eest äh. ning see ettepanek äh, on teile tuttav, see on üks nii-öelda jääkidest viimasest eh, eh, parlamendi perioodist. Te olete aidanud edasi minna selle teemaga eh, selle vastuvõtmisega eh, koostöös Frontexiga ning eh, samuti ka võttes arvesse eh, piirikoodeksit, mis puudutab süstemaatilisi kontrolle piiridel ning samuti olete aidanud ka parandada olemasolevat infosüsteemi piiri haldamiseks kaasajastades olemasolevaid süsteeme, Schengeni süsteemi, viisainfosüsteemi, EKRE-ist kolmandate riikide kodanike jaoks, samuti ka e, uute süsteemide ülesehitamisel ning täna viitame ühele uutest süsteemidest ETIAS-ele, mis e, on äh, siis eelnõusoleku äh, andmiseks selleks, et äh, saada lisainformatsiooni nende kohta, kes saabuvad Euroopa Liitu ilma viisata. ning sellega on seotud siis meie öö, öö, otsus öö, mis eh, tähendab siis seda, et ETS-e vastuvõttes eh, on õiguslik alus ETS-el vajadus, eh, tähendab vajadust ka defineerida mooduleid, kuidas toimiks koostöö talitlus ETS-e ja teiste infosüsteemide vahel. see oli üks otsus ning selleks teiseks selleks, et ETS toimiks, ta peab ka vaatlema teisi Euroopa infosüsteeme kriitilise pilguga ning oluline on teha kõik ka selleks, et tal on, oleks ligipääs kõikidele olemasolevatele süsteemidele, muuhulgas ka EKRE-sse kolmanda riikide kodanikele. ettepanek on väga tihedalt seotud eh, privacy by design meetodi rakendamisega, mida oleme toetanud erinevate ettepanekute vältel, toetades ühtlasi ka EDPS-i selles mõttes, et ettepanek üritab äh, kodifitseerida erinevaid äh, mooduleid, millele toetudes äh, ETIAS automaatselt kogub andmeid erinevatest infosüsteemidest, Schengeni süsteemist, Invisa infosüsteemist, kuid ühtlasi ka EKVIS DCN süsteemist ning samuti eh, ka need tingimused, millele toetus, toetudes tulevane, tulevast infot on võimalik eh, kasutada, kui on, eh, identifitseeritakse süsteemi poolt mingisugune probleem. samuti on äh, ka paika pandud äh, nii-öelda peegelefekt äh, sisenemis-väljumissüsteemi ja viisainfosüsteemi vahel. ning äh, mis puudutab nüüd ETIAS-t ja sisenemise-väljumissüsteemi, iga kord, kui keegi ületab Euroopa Liidu piiri, siis on, ta läbib äh, eelinfosüsteemi, ETSS andmeid äh, kontrollitakse sisenemis-väljumissüsteemi kaudu, mis on siis alus ehk referents, äh, mida kaasajastatakse äh, reaalajas kõigi nende inimeste kohta, kes sisenevad Euroopa Liitu ning nende kohta, kes lahkuvad Euroopa Liidust et koguda infot võimalike viisa piirangute ületamise kohta. väga palju on meile selles osas ka esitatud küsimusi. leidsime, et meil on vaja väga põhjalikku mõjuhinnangut, mitte ainult sellepärast, et me eh, Euroopa Parlamendile eh, anname teha eh, osa oma tööst, vaid tõsisemalt rääkides ka sellepärast, et ETS õiguslik alus on väga täpne selle koha pealt, mida tuleks teha ning eh, meie tegevusvabadus on tegelikult väga piiratud, peame järgima eelnevalt kokku lepitud eh, otsuseid kaasmenetlejatega. ehk siis eh, ütlesime, otsustasime loobuda mõjuhinnangust ja pigem koostame väga põhjaliku selgitava menu-, memorandumi, võttes aluseks teie poolt esitatud küsimusi. me esitasime ka eraldi analüütilise märkuse, üritades selle ETIAS-e eh, loomise ja kasutamise vajadust, peame, peame olema õiguslikult täielikult veendunud selles, kuidas andmetele ligi pääsetakse ning kuidas seda, neid andmeid kasutatakse, kuid see eh, tähendab ka turvalisusklauslite kasutamist ning seda, et me ei tagane üldisest kaastalitluse eh, kaasutalitlusvõime eh, põhimõttest ning muudest põhimõtetest ja kriteeriumitest, mis on öö, eh, olemas erinevates süsteemide õiguslikes alustes. seega see on siis eh, nii-öelda mehaaniline tõlgendus sellest, mida on vaja ETS-e süsteemile, et äh, kaasaks kõik olemasolevad süsteemid, ka uued süsteemid ja need, mis esialgu äh, selle koostamise vältel äh, veel valmis ei olnud. suur aitäh! suur aitäh, et te nii täpselt kõnest kinni pidasite ja nüüd on teil sõna Fabula oh, suur aitäh teie lahke eh, eh, kutse eest, et rääkida siis võimalikust eh, mõjuhinnangust ning järgmise kümne-viieteist minuti vältel kavatsen teile selgitada põhimõtteliselt seda, millised järeldused minu teadusuuringutel tulemused olid ning kõigepealt tahaksin rääkida uurimisküsimustest. siin oli neid kaks põhiliselt, mida analüüsisime ning teiseks räägime meteoroloogilisest lähenemisest, samuti põhilised äh, äh, avastused ning samuti hinnangud ja soovitused. loomulikult mul pole võimalik äh, selgitada teile kolmekümmend tuhandet analüüsitud küsimust, kuid loodetavasti eh, kokkuvõte on piisavalt põhjalik. Eh, kaks põhilist küsimust olid siis järgmiselt. Eh, kõigepealt tahtsime analüüsida mm, ulatust selles osas, kui suurel määral komisjoni pakett laieneb kolmandate riikide kodanike kohta, kellel on olnud Äh, süüdi, kes on olnud süüdi mõistetud äh, ning äh, kas see esitab väljakutseid õigusele eraelule ja isikuandmete kaitsjatega ning samuti see, mis puudutas ETIAS-e automaatmenetlust, äh, äh, kas see samuti võib ohustada ähm, isikuvabadust ja õigust andmete kaitsele? mis puudutab metodoloogiat, siis äh, loomulikult oli see teadus, olid need teadusuuringud väga kiirelt koostatud oktoobrist möödunud reedeni, kus lõppkokkuvõtted esitasime. üks piirangutest oligi see üsnagi piiratud äh, Äh, ajaraamistik ning samuti äh, et äh, piiratud teadusuuringute võimalused. see puudutas ka minu struktureeritud intervjuusid näiteks siseasjade peadirektoraadiga ja samuti ka Andmekaitseametiga. me, ma teavitasin ka neid oma esialgsetest kokkuvõtetest ning lisaks sellele oli veel üks probleem, mis puudutas kättesaadavat informatsiooni, loomulikult eh, on eh, see uuring koostatud avalikule, avalikkusele kättesaadava infoga ning see on struktureeritud nii, et see eh, sisaldab ainult muudatusettepanekuid, ma tegin ka tabelid äh, võrreldes äh, olemasolevaid õigusinstrumente ning põhimuudatuste konsolideerimist. tegemist äh, on uuringuga, mis puudutab põhiõigusi ning hinnati ka põhiõigusi, toetudes mõlemale Euroopa kohtu, kohtupraktikale, võttes arvesse ka põhiandmekaitse põhimõtteid mis puudutab küsimust number üks ehk siis EKRE-st DCN-i eh, rakendusala eh, laiendamist, siis leidsin, et see, mis lepiti kokku EKRE-s määruses juunis kaks tuhat üheksateist, see on, siis selles osas on tõsi, et põhjendus punktis kaheksateist, mis ütleb, et et kui see, et kui see süsteem äh, üles ehitatakse, siis äh, sellele peaks ligi pääsema ETIAS-ega seotud äh, eesmärkidel, kuid meie jaoks ei ole põhjenduspunkt piisav õiguslik alus, nad ei ole siduvad, nad on tõlgenduslikud ning seega nende rakendusala pole piisav. EKRIS-e laiendamine on seni üle, kontrollist ülevaatest, sest hoidunud, sest see peaks, sellele peaks toetuma ka nähtavusuuring ja samuti eh, ka eh, tegemist on eh, tegelikult, ehm, on puudu kolmetahuline mõjuhinnang ja see laienemis on tõsine sekkumine põhiõigustesse artiklites seitse ja kaheksa Euroopa põhiõiguste hartas ning eh, seda eh, on väga raske kooskõlastada mm, äh, näiteks äh, kuna see on seotud äh, sisekaitse küsimustega, on seda raske kohaldada piirikaitsele ja see sekkumine võtab aluseks põhimõtet, on olemas uusi eh, võimalusi andmete analüüsiks ning uutel eh, võimudel on eh, ligipääs andmetele, andmekaitse ülevaatamisel on seda raske seoses viiaga muude aspektidega andmekaitseseaduses, seega see tegemist on funktsioneerimishäirega ning see tähendab seda, et udustatakse ehm, erinevaid eh, piirikaitsega seotud eh, küsimusi ja praegusel hetkel eh, kasutatakse Kristra ka eesmärkidel, mis algselt polnud ette nähtud ja võttes arvesse kõiki neid tulemusi, on mul tunne, et kui me pidime hindama vajaduspõhisust ja proportsionaalsust, nagu seda näeb ette põhikuste harta, siis üritatakse EKRE-s eh, DCN-i kasutuse puhul eh, eh, põhimõtteid arvesse võtta, kuid mitte rakendada leiame, et äh, praegusel hetkel ollakse sidusad Euroopa Liidu ja Ameerika äh, poolt äh, langetatud otsustega ning seda pea, tehakse siis, kui see on kooskõlas riiklike seadustega Ameerika Ühendriikides, kui kasutatakse sarnast süsteemi Ameerika Ühendriikides, siis võimalus tutvuda ähm, Eh, kuriteoregistriga on eh, piiratud. Eh, Austraalias samas aga on midagi sarnast olemas, kus ainult teatud hoiatustel on võimalik ligipääsu ning proportsionaalsusperspektiivist rääkides komisjoni pakett võtab arvesse ka terrori süütegudega Ehm, kattumist, kuid põhiline probleem on tegelikult vajaduses ehm, EKRIS-e kasutusele võtmise osas. leian, et sekundaarne infosüsteem juba praegusel hetkel hoiatab süüdi mõistetud kolmandate riikide kodanike osas ehk tekib tõeline kattumine Schengeni infosüsteemi ja EKRIS-e süsteemi vahel ning kattumine eh, on äh, Äh, selge ning põhjus on järgmine. Schengeni infosüsteeme määrus mainib, et äh, mainib, et äh, terrorismiga seotud süüteod peaksid olema Eh, peaks olema EKRE-st ECN-is sisse viidud, eh, mis puudutab teisi süütegusid, siis see pole võimalik, seega eh, kattuvuse ulatus ei ole teada, kuid kõikidel tõsistel juhtumitel, kõik teised juhtumid, tõsisemad juhtumid sisendatakse Schengeni infosüsteemi. praegused hoiatussüsteemid ei ole piisavad, leian ka, et, et, et Äh, arvesse tuleb võtta äh, ka äh, kahe kodakondsusega isikute koridoriregistri ülekontrollimist, sest neil on võimalik viisavabalt reisida. üldiselt võib öelda, et andmete analüüs on hästi tasakaalustatud, teatud turvaelemendid on paigas et EDIAS-e tsentraalne keskus ja riiklikud keskused äh, ei äh, pääse andmetele ligi, äh, kui selleks puudub absoluutne vajadus. lisaks sellele kasutasin ka garantiisid ja suuniseid Euroopa üks viisteist otsusest, kus andmeid ei protsessita vastavalt PNR andmetele ning äh, reeglid äh, on seotud äh, jätkuvate andmekvaliteedi küsimustega kõigis Euroopa süsteemides. meil on väga palju õigekirjavigu, seal üritatakse seda probleemi küll lahendada, kuid igal juhul mida rohkem andmebaase konsulteeritakse, seda kergem on valevastustel Eh, tekkida ning olen täheldanud ka seda, et mõningaid riigid on eh, kritiseeritud eh, väärhoiatuste säilitamist, see võib tekitada probleeme ka teis taotlejatele ning peale selle need andmed ei pruugi alati olla adekvaatsed, sellepärast et need süsteemid on tegelikult täiesti erinevad. veel mõned reeglid, näiteks ülekontrolli või topeltkontrolli proportsionaalsus, samuti õigus efektiivsete meetmete kasutusele võtmist on äh, väga äh, keeruline teostada ning äh, isiku andmete ülekandmine ETIAS-ist EAS-i ei ole täielikult põhjendatud. ja üleüldiselt öelda, see äh, minu meelest on selgelt tegemist ei ole tehniliste kohaldamistega, äh, mõjuhinnang oleks vähemalt mõnes faasis äh, pidanud toimuma minu meelest EKRE-s DCN-i laienemine ei ole täielikult vajalik ega põhjendatud, kuid üleüldiselt teised reeglid on hoolikalt välja töötatud, kuigi on veel mitmeid soovitusi selle kohta, kuidas äh, Eh, eraelu kaitse ja isikuandmete kaitse toimima peaks. Keep... ja pidage silmas, et me ei tohi volinik Johansonit kaua oodata lasta. see on tema esimene tulek siia meie komisjoni tutvustamaks oma töökava just rände ja varjupaiga pakti küsimuses ja ta järgmise aasta esimeses kvartalis tuleb juba konkreetsemalt selle, teda tutvustama. nii et palun räägime kõigepealt meie raportöör härra Leeners esimesena ja siis teised, aga ainult rääkige palun asjast. jah, väga palju on neid asju, millest rääkida ja selles see probleem ongi, jah, ma üritan teha lühidalt, meil on ainult kaksteist minutit ja siis töötame edasi selle teema kallal. väga hea, et me saame tööd alustada. jah, nüüd on need muudatusettepanekud, mis on vajalikud, äh, tulemas, me otsustasime selle ära juba eelmise koosseisuga, et tuleb nendega tööd teha. mõjude hinnang oli väga kasulik selleks. Äh, ETIAS-il endal ju mõjude hinnangut ei olnud, aga tänu meile on meil nüüd mõjude hinnang olemas ja hea, et töö saab alata. tähtis on see nüüd ühele poole saada, et me, kui me tahame sellist ETIAS-t, mis toimib, siis need muudatusettepanekud tuleb ka vastu võtta. kiired küsimused kõigepealt komisjonile. äkki öö, räägite sellest, mis oli kirjas mõjude analüüsis eriti see function creep, funktsioonide nihkumine, millest proua Vaabula rääkis ka. ja teiseks äh, tagasisaatmiste hoiatuste kategooria. on ju loogiline, et kui äh, keegi lahkub, siis kustutatakse selline tagasisaatmise hoiatus, aga äh, samas meil on artikkel kaheksa, et kui midagi läheb äh, valesti ja ikkagi on üleval äh, see hoiatusteade inimese kohta, kes juba on lahkunud endiselt, siis äh, tähtis on, et seda isikut, kui ta tagasi tuleb, ei hoitaks piiril kaksteist tundi kinni, vaid see asi lahendataks varem, konsulteerides liikmesriikidega rahus ja vaikuses, ilma et see kolmanda riigi kodanik kaksteist tundi istub kinni piiril. ja viimane küsimus komisjonile, viisa infosüsteem, jah, läbirääkimised käivad selle üle, et kuidas tagada, et tõesti kõik oleks kooskõlas, ühesugune. nüüd mõjude hinnang. ja minu küsimus nüüd teaduritele. Te ütlesite, et EKRIS DCN-i äh, kasutamine Etiase kaudu, et see oli nagu radari alt välja jäänud. kuidas nii? me ju kõik artiklid vaatasime läbi ja enamusega siin parlamendis hääletasime selle poolt ja nõukogu samuti. kust tuli nüüd see mõte, et analüüsi ei ole tehtud EKRE-se DSN-i kaasamisele ja nüüd see function creep, küsimus komisjonile EKRIS DCN ka ju loodi sellega, et aidata viisa ja rändeküsimustes liikmesriikide ametivõimusid piiridel. ja küsimus, et kas EKRIS DCN ikkagi peaks hõlmama, sest on sissiga kattumine. mitte kõik artikkel kakskümmend neli hoiatusteated ei puuduta kolmandate riikide kodanikke. kui neil on mingi kriminaalkaristus siis eh, kohe antakse hoiatusteade. ja kui seda sisse ei panda süsteemi, siis on lüngad, nii et ainus võimalus on ikkagi ette näha, kui nüüd eh, on keeldumine sisselaskmisest eh, ja põhjuseks on kriminaalkaristus, kui me nüüd seda jätame kajastamata, siis jääb meil lünk süsteemi. aga hea meelega nüüd kuulan kolleege. suur tänu variraportöörid järgmiseks ükshaaval. alustame, sotsiaaldemokraatid ja härra Moraes, palun. suur tänu. nagu härra Lennars juba ütles, peamine sai ära räägitud, meil on homme variraportööride kohtumine ka saame sellest põhjalikumalt siis rääkida, aga minu jaoks peamine poliitiline aspekt on järgmine. miks me taotlesime mõjude hinnangut? seda seetõttu, et Euroopa Parlamendi teadusuuringute talitus saab ainult osadele küsimustele tähelepanu pöörata, aga siin on ju eraelu puutumatus, isikuandmete kaitse, põhiõigused kõik kaalul. ja kui me vaatame seda suurt-suurt valdkonda, nagu härra Lennarts ütles, on ikkagi Äh, terve rida aspekte, mida variraportöörid tahavad veel põhjalikumalt käsitleda, aga nüüd on meil jah, meie parlamendi uuring äh, jah, olemas. Äh, aga see on selline sihipärane uuring ja see function creep on midagi, mis osutub probleemiks. ja ja toetan seda, mida ütles doktor Vavula, et EKRE-st ECN ka nüüd hõlmatakse ja see läheb kaugemale, kui EKRE-se määrus ette nägi. ja selline laiendamine tähendab, et tekib oluline sekkumine eraellu isikuandmetesse. EKRE-st CCN-i hakatakse kasutama hoopis teistel eesmärkidel, kui algselt kavandati ja isikuandmete hakatakse ka töötlema hoopis muudel eh, eesmärkidel automaatselt ja see on artikli seitse rikkumine. ja selliseid järeldusi sealt uuringust silmas pidades osaliselt te juba vastasite nendele küsimustele, kuid ettekande meile tegite, aga peamine küsimus jääb, et eh, kas eh, need uued poliitilised elemendid võtta sinna või teha ikkagi vaid tehnilisi muudatusi. ja nüüd see laiendamine EKRE-sele, kas see mitte ei ole põhiõigustesse sekkumine, eraelu puutumatuse rikkumine, isikuandmete kaitse kannatab ja nüüd automaatne isikuandmete töötlemine, kas see ei tekita äh, muret, sest eraelu puutumatus võib kannatada ja isikuandmete kaitse samuti. Need on nüüd peamised teemad, mida me hakkame homme arutama variraportööride kohtumisel, aga jällegi ma rõhutaksin seda, et palju parem olnuks selline ulatuslik mõjude hinnang, arvestades, et see function creep, millele viitas härra Lenars, on põhimõtteline küsimus ühelt poolt immigratsiooniõigus, teiselt poolt õiguskaitse. jah, me tahame jah, ETIAS süsteemi luua ja koostalitusvõime on ka vajalik, aga koostalitusvõime kõikide andmebaasidega äh, Eh, mis on õiged ja tähtis on, et ei hakataks isikuandmeid otsima valedest andmebaasidest. ja meie fraktsioon on ikka jälle taotlenud seda, et mitte valeinfot ei hakataks taotlema, et meil oleks õige info tõeliste terroristide kohta ja ei rikutaks mm, eraelu puutumatust. see on nagu asja tuum nii et meil oleks vaja ulatuslikumat mõjude hinnangut. nüüd härra Tudoratši, Renew Europe fraktsioon, palun tehke lühidalt. ma teengi võimalikult lühidalt, sest kolleegid juba palju rääkisid ära, mida minagi plaanisin puudutada ja jälle see nõutav consequential amendment. Äh, jah äh, midagi lihtsat siin ei ole nendest muudatusettepanekutest, mis on nüüd nõutavad äh, või tulenevad õigusaktidest, siin on tõesti sisuliselt põhimõtteliste küsimustega tegemist. ja ka kaastolitusvõime loogikast tuleb lähtuda, kuidas see eh, seondub eh, jah, õigustega ja kohustustega. homme on meil esimene võimalus variraportööride ringis neid teemasid puudutada, aga mul on küsimus mõlemale komisjonile ja ka uuringu autoritele. nimelt see function creep. ma tahaksin mõlemalt külaliselt kuulda, kuidas nemad äh, näevad seda küsimust, kas eksisteerib see function creep või seda ei eksisteeri. ja mul on ka väike reservatsioon nende argumentide kohta, mis uuringus olid, et ei ole õiguslikku alust äh, ja turvalisuse tagamiseks ja siin on raskete sekkumisega tegemist. jah, ma tahaksin, et te pikemalt räägiksite, et kuidas äh, te suhtute sellesse function creep'i, kas on olemas või ei ole. ja veel midagi, mida härra Lennars ütles, e-, mida ETIAS teeb ja mida ETIAS ei tee et ta ei dubleeri vissi ja sissi, siis ja süüdi mõistetud kurjategijate alased hoiatusteated. ma ei arva, et siis selliseid hoiatusi hõlmab ja et ETIAS peaks minema ka neid otsima EKRE-st, DCN-ist. nüüd päringut VIS andmebaasidesse. ma leian, et need päringud on asjakohased, sest meil on terve rida riike, kellele me hiljuti oleme andnud viisavabaduse ja kelle kodanikud nüüd viisavabalt tulevad ja saavad kasutada ETIAst tulemisel. aga nende varasemad taotlused ja põhjused, miks Euroopa Liidus käidi, on tegelikult VIS-süsteemis olemas. nii et ma arvan, et sellised otsingud, päringud VIS-i on olulised. see on tähtis nii eh, illegaalse rände kui ka turvalisuse seisukohast. ja see on ka vastus küsimustele miks, ja küsimus teile, et miks teie leiate, et see ei ole asjakohane VIS-i konsulteerida? jah, palun nüüd võimalikult lühidalt. jah, tervitan Euroopa Parlamendi tellitud uuringut, see eh, tõesti eh, jah, eh, immigratsiooniõiguse ja õiguskaitse piire nagu kombib ja mm, leitakse ka, et põhjendused, mis on antud, ei ole piisavad ja see kõik eh, ka seondub sellega, et me algusest peale kritiseerisime ETA-s ettepanekut. Eh, ja on vaja eh, kalkuleerida kõik ohud ja tugineda faktidele. nii et ma ei tahaks uusi küsimusi lisada, juba kolleegid küsisid, aga nüüd ootan huviga hoopis vastuseid nüüd idee esindaja. kas võib-olla härra Lars Patrick Berg on siin saalis? kui ei, siis järgmiseks ECR. ka ei ole esindajad kohal, aga kuidas kuue esindajaga Sophie Bellitieriga, tema on kohal, palun, sõna on teil. suur aitäh, härra juhataja ma räägin üsnagi eh, lü-, lühidalt, mul on hääl ära, loodetavasti saate minust siiski aru. kui me räägime EKRIS-ediaselt, siis teame, sanktsioonide osas on liikmesriikidel väga palju erimeelsusi, see puudutab ka kuritegu osas, mida tea-, äh, millest teavitama peab ning äh, kriminaalsüsteemide harmoneerimine ju puudub. minu meelest äh, on väga oluline, et on, et koostataks tõeline mõjuhinnang, sest siin ei ole ju ainult tehnilised küsimused, vaid ka poliitilised küsimused mängus. seega peaks mõjuhinnang olema väga täpne, eelkõige selles osas, mis puudutab põhiõiguste kaitset. suur tänu teile! Merci à vous, madame Pelletier. Now I suggest. suur tänu! jah, kuna meil on veel üks külaline tulemas siis üheksandal jaanuaril raportöör esitab oma raporti eelnõu. ja enne seda variraportöörid veel tegelevad asjaga, nii et palun teilt lühikesed avaldused. et me saaksime volinik Johansoniga peatselt kohtuda, sest tema on juba kohal palun, proua Onidi. härra Onidi. väga lühidalt. volinik on nüüd kohal ja ma ei taha, et ta ootab. nagu te enne ütlesite, jah, kui me kirjeldame seda ainult tehnilise ettepanekuna, siis sellest ei piisa jah, siin on tegemist isikuandmetega ja kuidas nendele juurde pääseda, nendele isikuandmetele on selle ettepaneku sisu. aga eh, nagu raportöör ka ütles, eh, tegelikult otsused, mis on langetatud seadusandjate poolt, eh, nüüd viiakse ellu. ja meil on erimeelsusi selle uuringu järelduste osas, ma ei ole, ma vabandan, uuringut läbi lugenud. aga ETIAS-e otsuse põhjenduspunkt ütleb väga selgelt. Te ise ju ka ütlesite suurepäraselt, et seal selgitatakse teksti ja ka defineeritakse ettepaneku ulatuse. nüüd EKRE-sse küsimus. Teie, kes te olete EKRE-s detsenniga tööd teinud, teate ju suurepäraselt, et te olete isegi mõningaid e, esialgse komisjoni ettepaneku aspekte muutnud, sest EKRE-s DCN e, pidi saama juurdepääsetavaks ETIAS-ele. Te tegite sellise põhjendatud valiku ja lisasite informatsiooni, mis peab nüüd olema EKRE-s detseenis olemas selleks, et see oleks kättesaadav, et seda saaks kasutada, kui ETIAS teeb eh, kontrolli eellubade and-, eelkontrolli reisilubade andmiseks. me oleme siin tugeval pinnal. teine aspekt. asi ei ole niivõrd selles, kas eesmärk on muutunud või mitte, eesmärk ei ole muutunud me oleme endiselt piiride haldamise valdkonnas, me arutame seda, kuidas piirikontrolli korraldada ja milliseid instrumente kasutada selleks. aga oluline küsimus on ja ma arvan, et teie uuringus on väga palju kasulikku infot selle kohta. küsimus on selles, et mil määral ja kuidas defineerida see vajadus? kuidas tagada, et me kasutame ja avaldame ainult sellist informatsiooni, mis on ülioluline piirikontrolli jaoks? ja tähtis on, et ka oleks täielik selgus, milline on see sündmuste ahel, mis, mida järgitakse nii et selge erisus, ühelt poolt see, mis toimub automaatiliselt, päring, vastus jah või ei, me teame, et on selline e, isik, kelle kohta meil on infot mõnes infosüsteemis ja siis juba väga e, täpsete eeskirjade kohaselt e, saab juurdepääsu sellele automatiseeritud infole ja ka põhjus peab olema selgelt määratletud, miks seda tehakse nii et VIS-iga me tagame täieliku kooskõla. järgmine kolmepoolne kohtumine toimub juba sel nädalal, kolmapäeval sel teemal, aga on terve rida väga kasulikke asju teie uuringus. see, mida te ütlesite kahe topeltkodakondsusega isikute kohta, jah, see vajab täpsustamist. see on jah, spetsiifiline kategooria isikutest aga tuginedes märkustel, mis me saime ja ka tänu raportöörile, te olete valmis väga kiiresti tööle asuma, oleme kogu aeg teie käsutuses ja tahame väga üheskoos teiega hakata tööle selle teemaga. proua Vavula, suur tänu kõigi nende küsimuste ja kommentaaride eest väga lühidalt Eh, Schengeni infosüsteem. jah, me uuringus ütleme, et kattumine on olemas, aga hoiatusteadete eesmärk on just ära hoida konkreetsete kolmandate riikide kodanike kategooriate sisenemist riiki. kui liikmesriik leiab, et süüdimõistetud kolmanda riigi kodanik ei peaks Schengenisse tulema, siis nad panevad hoiatusteate üles ja siis ei ole ei sissis ega mujal ettekirjutusi selle kohta, et kuidas täpselt selle hoiatusteate peab süsteemi korrakohaselt panema. jah, see kattumine võib-olla ei ole täielik, aga siiski on olemas. ja seetõttu ei ole põhjendatud, miks laiendada ETIAS-e päringuid ka EKRIS DCN süsteemile. kui mõni küsimus on läbi korralikult hindamata mõjude hinnangu kaudu, siis tähendab, et see on jäänud lihtsalt tähelepanu alt välja minu arvates. ja tähtis on, et me räägime ka andmebaasist, millel on eh, kurjategijate andmed ja nüüd tahetakse seda piiri kaitse-eesmärkidel kasutada. ei tohi neid asju kokku panna ühte valdkonda tulevikku. aga teie ettepanek tekitab sellise kokkupaneku. nüüd, mis puudutab viisa infosüsteemi. jah, meie uuringus on ka äh, viide topeltkodakondsusega isikutele, äh, nii et Eh, nii et ühelt poolt kodakondsusriigis, mis on valges nimekirjas, teiselt poolt kodakondsusriigis, mis on mustas nimekirjas. ma rääkisin sellest. Eh, igatahes uuring on kõigile kättesaadav ja ma olen teie käsutuses edasiseks läbirääkimisteks. suur tänu, et aitasite meil natuke aega kokku hoida ja võimaldasite ka volinik Johansonil tulla siia järgmist küsimust arutama. kas see on e, sisuline küsimus? Uh, härra Tudoratše, e, komisjon ütles, et ei ole uuringuga veel tutvunud. E, võib-olla anname komisjonile aega, et nad saaksid kirjalikult vastata nendele küsimustele, mis tõusetusid seoses uuringutega, selle uuringuga. siis me saame võib-olla argumenteeri-, argumenteerijate mõlemast la-, leerist paremini aru nüüd me tervitame südamest proua Johansonit, proua volinikku. palun tulge siia laua taha. esimest korda olete libekomisjoni ees. täievolilise volinikuna ja siseasjade küsimustega tegelejana Thank you all! suur tänu teile kõigile! nagu öeldud, siis meil on ette nähtud üks tund. jah, üks tund ja nelikümmend viis minutit. on nii? aga me teeme selle ära ühe tunni ja kahekümne minutiga sest me peame arvesse võtma aega, mis meil on ette nähtud selleks päevakorrapunktiks. meil toimub ka hääletus ning te teate, kuidas hääletusega on, inimesed tormavad sisse täpselt õigel ajal selleks, et hääletada. teeme siis õigesti, nii nagu peab, meil on väga hea meel, et esimest korda on meiega siin volinik Johanson, kes vastutab siseasjade eest. esimest korda on ta siin meie ees pärast seda, kui ta on ametisse nimetatud vastutama oma vastava portfelli eest, mis sisaldab sisejulgeolekut, varjupaika, Schengenit, migratsiooni. ehk siis teemasid, mis on meile väga südamelähedased. see hõlmab ka järgmist varjupaiga ja rändepaketti, mis on väga oluline teema. tegelikult on ta juba alustanud ringkäiku Euroopa Liidu pealinnades koos asepresident Skinasega. viimastel päevadel käisid nad Kreekas ja külastasid ka Türgit. tervitame teda siin, et äh, ta saaks tutvustada meile töö sisu äh, struktureeritud dialoogi vormis. et me suudaksime komisjoniga äh, sammu pidada, eelkõige volinik Johansoni portfelliga võib-olla kasutaksin ära juhust ning kutsuksin volinik Johansoni osalema järgmisel julgeoleku äh, poolaasta dialoogil, mis äh, leiab aset kohe pärast jõulupuhkust. julgeolekudialoogi oleme pidanud juba varasema äh, volinikuga, kes vastutas nende küsimuste eest, Julian Kingiga, ning me loodame, et teiega toimub selline struktureeritud dialoog regulaarselt keskendudes olulistele teemadele, mis puudutavad julgeolekut, sisejulgeolekut, et nii Euroopa Parlament kui Euroopa Komisjon saaksid võimaluse pidada sügavat arvamuste vahetust regulaarselt nüüd alustuseks annan äh, sõna teile viieteistkümneks minutiks, ma näen, et väga palju sõnasoovijaid on, meil on tund ja viisteist minutit aega, seega palun pidage meeles, et aeg on ülioluline, seega esitage oma küsimused nii otsekoheselt ja lühidalt kui võimalik. volinik Johanson, teil on sõna. suur aitäh, härra esimees. ja tere pärastlõunat, mul on väga hea meel siin teie ees olla tahaksin teiega jagada oma arvamusi äh, portfelli ja tulevase töö kohta ning kuulan huviga teie ettepanekuid ja arvamusi ning loomulikult äh, vastan ka teie küsimustele. alustuseks kõneleksin veidi sisejulgeoleku teemal. minu arvates puudutab julgeolek ühiskonna sidusust me oleme näinud, et organiseeritud ja tõsine kuritegevus on olulisel määral suurenenud. meil on terroristlike rühmituste poolt ähm, osutatav oht, me näeme, et narkootikumide tarvitamine on sagenenud, see on viis, kuidas organiseeritud kurjategijad rahastavad oma tegevust, kõik need tegevused on arenenud väga kiiresti, nad kasutavad uusi ärimudeleid, nad on polükriminaalid, enamik neist tegutsevad enam kui ühes liikmesriigis. seega tegu on äh, valdkonnaga, kus Euroopa annab lisandväärtuse selle probleemiga Euroopa tasandil tegeledes. minu jaoks puudutab see ühiskonna sidusust, nagu ma alustuseks ütlesin. ma arvan, et igal kodanikul on õigus olla kaitstud ning minu meelest on ülioluline, et me suudaksime kodanikke kaitsta äh, samal viisil, samal tasandil ma tean, et on valdkondi, kus kodanikud tunnevad, et nende naabruskond ei ole nii turvaline kui teised naabruskonnad. või minu päritolu, nahavärvi või usuga ei ole ma samaväärselt kaitstud nagu teised. mõnikord on see tõsi, mõnikord mitte. aga kui organiseeritud ja tõsine kuritegevus ei äh, kahjusta mitte ainult inimesi, vaid nad kahjustavad ka ühiskonna sidusust. sellisel juhul on minu meelest ülioluline tegeleda selle probleemiga oluliselt tõhusamalt, kui oleme seda seni teinud. see on justkui mürk ühiskonnas. kui kodanikud kaotavad usalduse, nad tunnevad, et neid ei kaitsta äh, samaväärselt teistega, siis kaotame äh, väga olulise osa ühiskonnast ja usaldusest, mille sidusus moodustab. ma töötan praegu uue julgeolekustrateegia kallal tulevaseks viieks aastaks ning loomulikult kuulan hea meelega teid. järgmised kuud on see aeg, mil saab anda sisendit sellesse uuesse strateegiasse ma juba ütlesin seda organiseeritud ja tõsise kuritegevuse kohta, et me peame tegelema selle probleemiga palju tõhusamalt kui seni. me peame edukamalt takistama äh, äh, nende võimekust saada juurdepääs tulirelvadele, lõhkeainetele ning rahale. raha on väga tihedalt seotud ka narkootikumidega kauplemisega. seetõttu on oluline kaitsta oma välispiire julgeoleku põhjustel julgeoleku põhjustel peame neid piire paremini kaitsma. aga lisaks sellele on meil vaja ka paremat Euroopa koostööd julgeoleku valdkonnas. väga palju dokumente on vastu võetud koostalitusvõime ja rakendamise äh, küsimus on siin väga oluline, aga me peame tegema enamat. väga oluline on ka laste teemal tegutsemine. laste äh, internetis äh, seksuaalselt ärakasutamine on kohutaval määral suurenenud me suudame sellega võidelda, aga meil on vaja selleks paremaid vahendeid. Europol äh, teeb selles valdkonnas märkimisväärset tööd, aga ma arvan, et me peame tegema palju enamat. see on üks äh, kohustus, mis meil lasub ning lisaks äh, inimkaubitsemine, me peame kaitsma tüdrukuid ja naisi inimkaubitsemise eest. siin peame tegema ära rohkem, kui oleme siiani suutnud mul oli võimalus külastada Europoli Haagis vahetult enne ametisse asumist ning see oli muljetavaldav. ma olin seal, kui neil toimus suur äh, ühistegevus koos internetiplatvormidega, politseijõudude, liikmesriikide ja FBI-ga. tegu oli eduka ühistegevusega, kus äh, eemaldati internetis terroristlikku sisu ning äh, ühe ööga sulgeti kakskümmend kuus tuhat kontot see oli märkimisväärne edu. selles valdkonnas võime jõuda väga kaugele, kui platvormid osalevad vabatahtlikult, aga ma arvan, et me vajame tõepoolest uusi õigusakte selle jaoks, et eemaldada terroristlikku sisu internetist ja ma tean, et selle teemaga teiega tegelete. mainin ka elektroonilisi tõendeid me teame et, et kaheksakümmend viis protsenti kõikidest uurimistest sisaldavad elektroonilisi tõendeid. see on ülioluline ning siin on ülioluline ka aeg. kui kiiresti äh, suudavad äh, asja uurivad äh, politseiametid kasutada neid tõendeid, mida nad vajavad selleks, et võidelda organiseeritud ja tõsise kuritegevusega loomulikult äh, on küsimus alati tasakaalus. tegevus peab olema tasakaalus äh, põhiõigustega ning äh, uute võimaluste kasutamisega. aga ma tõepoolest loodan, et me leiame viisid, kuidas teineteisele vastu tulla, ma tean, et on murekohti, aga ma loodan, et me saame maha istuda ning leida viisi, kuidas edasi liikuda, et neid probleeme lahendada mõned sõnad ka, mõne sõnaga ka rändeteemast. kui ma võrdlen oma portfelli, siis äh, on rändeteema ja julgeoleku teema, aga silma hakkab erinevus äh, usalduses. sisejulgeoleku valdkonnas on liikmesriikide vahel rohkem vastastikust usaldust, seetõttu on ka rohkem koostööd. rändeküsimuses on meil minu meelest puudu liikmesriikide vahelisest usaldusest ma arvan, et see on üks põhjus, miks on nii raske jõuda uutele kompromissidele. vahel, kui meil ei ole usaldust, on väga lihtne koostada väga üksikasjalikke määruseid, regulatsioone, aga minu meelest oleks parem, kui me saaksime rände teemal veidi rohkem koostööd teha. minu portfelli rände osale tuleks kasuks, kui me vabaneksime nendest väga kõrgetasemelistest aruteludest ning oleksime veidi pragmaatilisemad, koos, keskenduksime koostööle. vabaneksime sellest keelekasutusest, mis äh, seostab meid äh, sõjateemadega. ränne on midagi, mis on siin, see on alati siin olnud, see jääb alati siia ning meie ülesanne on hallata rännet äh, seaduslikul viisil. me peame rännet kontrollima meil on vaja selle jaoks usaldust ja koostööd liikmesriikide vahel ning loomulikult seda teha koostöös parlamendiga. ning seetõttu ma siin olengi, nagu te teate, siis kuulamisel ütlesin, et äh, minu eesmärk on pidada kahepoolsed äh, kõnelused liikmesriikidega enne jõule, me oleme veidi ajast maas, seega äh, praeguse seisuga peaks see jõudma lõpule jaanuaris Äh, osadel läbirääkimistel osaleb minuga ka asepresident Hiinas. me peame ära kasutama äh, praegust ajahetke. väga palju koostatakse mitteametlikke dokumente ning see näitab, et liikmesriigid on valmis selleks, äh, et me leiame uue seisukoha. minu meelest oleks hea, kui liikmesriigid hakkaksid mõistma, kuidas on olla mõne teise liikmesriigi nahas. meil on geograafilised erinevused meil on viis liikmesriiki, äh, mis võtavad vastu üheksakümmend protsenti äh, piiri ületanutest. me oleme aga kuulnud ka et, et seitsekümmend kaks protsenti äh, taotlustest lähevad viide liikmesriiki, mis ei ole needsamad viis liikmesriiki. Euroopa Liidus on umbes nelikümmend miljardit inimest, kes sünnivad kolmandates riikides igal aastal tuleb siin ka, siia kaks ja pool miljonit inimest, et elada ajutiselt või alaliselt Euroopa Liidus. sel aastal on meil umbes sada kuni sada kakskümmend tuhat ebaseaduslikku piiriületust Euroopa Liitu. samal ajal on meil ilmselt umbes seitsesada tuhat taotlust. see tähendab, et teisene liikumine on suur probleem äh, terves liidus. Need on need teemad, milles minu arvates peaksid liikmesriigid äh, lähe, lähedamat koostööd tegema, et äh, leida lahendusi ja üksteist aidata. ning siinkohal olete teie väga olulised, ma ei kavatse kuulata mitte ainult liikmesriike, vaid ka parlamenti. tean, et teie komisjon on mõningatel juhtudel teinud väga silmapaistvat ja rasket tööd nende dokumentidega ning loomulikult me ei alusta nullist. me kasutame nii palju eh, kui võimalik seda tööd, mis on juba ära tehtud. aga ma arvan, et meil on vaja ka uut algust. kuhu me selle uue pak-, paketiga jõuame? me ei tea seda veel, kui me seda teaksime, siis ei oleks liikmesriikidel põhjust minuga rääkidagi. aga minu arvates inimkaubitsejatega võitlemine on üks oluline osa koostöö kolmandate riikidega saab olema väga oluline osa. me peame looma partnerisuhted kolmandate riikidega, selleks et ennetada ebaseaduslikke piiriületusi nende inimeste poolt, kes ei eh, peaks saama varjupaika aga selleks, et luua ka seaduslikke rändeteid, et inimesed saaksid tulla äh, Euroopa Liitu, panustada meie majandusse äh, nõuete kohaselt. me oleme vananev ühiskond, me vajame inimesi, aga me peame kontrollima neid viise, seega aren-, seega kolmandate riikidega partnerlussuhete arendamine peab olema väga oluline viis ning lisaks ka smugel-, inimsmugeldajatega võitlemine. välisriikide, välispiiride kaitse äh, on oluline, me peame paremini kaitsma oma piire ning peame tagasisaatmiste osas tegevust edendama. on oluline näidata oma kodanikele, et euroopalik eluviis tähendab äh, kaitse osutamist nendele, kes seda vajavad. euroopalik eluviis on ka nende inimeste siin äh, vastuvõtmine, kes tulevad siia töötama ja panustama meie majandusse, aga me peame suutma kontrollida seda, kes siia tulevad ja millal tulevad. ning seetõttu on minu meelest ka tagasipöördumine, tagasisaatmine väga oluline valdkond meil on loomulikult äh, äh, õiglast mehhanismi, sest meil on väga suured geograafilised erinevused ning see peab olema oluline osa äh, uuest paketist, kuidas ümberpaigutamisega tegeleda. ning lõpetuseks rõhutan seda, et me peame võitlema rassismi ja diskrimineerimise vastu Need, kellel on õigus Euroopasse jääda, kas nad tulevad ümber asustamise, varjupaigamenetluse või viisaga, nad on teretulnud, meil on hea meel neid siin vastu võtta, me tahame, et neil läheks hästi tööturul, me tahame, et nende lapsed õpiksid koolis hästi ja oleksid siin ka tulevikus, me tahame olla kaasav ühiskond, mis peab äh, tegelema ka selle teisese äh, karistusega, mis uustulijadele meie liidus nii-öelda määratakse. ning ka see on minu meelest oluline osa sellest uuest paketist. ma kasutasin ära ainult kümme minutit, kas tõepoolest, aitäh! aitäh, et kõnelesite kümme minutit, sest meil on väga pikk kõnelejate nimekiri. aga esmalt, nagu tavaliselt, saavad sõna koordinaatorid, üks igast fraktsioonist te-, kindlas järjekorras. teen ettepaneku, et nad saavad sõna kaheks minutiks, selleks et äh, suur hulk teisi liikmeid, kes soovivad sõna saada, äh, saavad sõna üheks minutiks. ma loodan, et see sobib teile, sest meil on poolteist tundi, mitte rohkem, sest siis toimub meil hääletus. seega palun katsuge esitada konkreetseid küsimusi, äh, millele saab vastata meie volinik ja alustame Rahvapartei esindaja proua Metsoolaga. aitäh, esimees, aitäh, volinik, selge sõnavõtu eest, me kindlasti ootame äh, koostööd teiega järgmistel aastatel. keskenduksin teie sõnavõtu esimesele osale, mis puudutas julgeolekut. täname teid, et tulite siia äh, ÜRO äh, rahvusvahelise korruptsioonivastase võitluse päeval ma ei saa jätta viitamata sellele, mis toimub minu kodumaal Maltal. korruptsioon ei ole ohvrite vaba. kuritegevus enam kui seitsesada päeva tagasi mõrvati ajakirjanik Daphne Galitsa, keda taga kiusati äh, oma koduõues. ta uuris äh, Malta äh, toetuste süsteemi, rahapesu küsimusi ning äh, nagu tuleb ka päevavalgele, olukord Maltal on endiselt väga pingeline. meil on igapäevased meeleavaldused, sealhulgas toimus meeleavaldus äh, täna kus äh, protestijad võtsid üle peaministri äh, ametiruumid ning kutsusid amet peaminister Muscati tagasi astuma, sest et ta on oma võimu kuritarvitanud. see enneolematu kriis Maltal peaks Euroopa Liidule andma tõuke tegutseda, et tagada, et see, mis praegu ühes liikmesriigis toimub, ei leiaks mitte kunagi enam aset mida on võimalik Euroopa Liidu seisukohast teha, kas olete äh, kohtunud oma Malta kolleegidega, et olukorda arutada ning kas teil on plaane seda teha? Thank you, now it will be Mrs Sippel for the SND. ja nüüd proua Sippel sotsiaaldemokraatide nimel. Thank you very much, chair, I will not touch upon the... suur aitäh, esimees. ma ei maini Malta teemat mitte sellepärast, et ma ei nõustuks mõningate järeldustega, vaid minu meelest on tegu väga politiseeritud aruteluga. mul on kahju, et see nii on. ma tahaksin keskenduda elektroonilistele tõenditele. palun teil korda pidada. palun, meil ei ole aega peatuda kuulujuttudel meil ei ole aega siin äh, kedagi maha teha. palun, kas võiks äh, aja uuesti käima panna? ütleb proua Sippel, sest et see ei tohiks maha minna minu kõneajast. aitäh, kasutage nüüd oma kaks minutit ära. niisiis, ma tuleksin uuesti elektrooniliste tõendite juurde, ma nõustun täielikult äh, volinikuga, et on olukordi, kus me peame kiiremini leidma asju ning meil on üks suur probleem mis seisneb selles, et politseisüsteemid on meie liikmesriikides väga erinevad. mul on väga hea meel näha, et kõik variraportöörid üritavad aidata lahendust sellele leida. rääkides julgeolekust, siis te rääkisite oma uuest strateegiast ning mainisite ka seda, et isegi üksikutes riikides või ka linnades äh, mõned äh, inimesed, piirkonnad tunnevad, et nad on paremini kaitstud kui teised piirkonnad. see toob mu asjaoluni, et see on ennekõike riiklike ametivõimude vastutus. sellega seoses tahaksin teada, kas see uus strateegia näeb ette ka seda, et esmalt keskendutakse juba olemasoleva rakendamisele tihtipeale näeme, et kiirustatakse uute seaduste vastuvõtmisega aga liikmesriigid ei rakenda neid alati ja see toob kaasa mõningaid probleeme. nüüd välispiiride kontrollimine, sellega olen täiesti nõus. näiteks äh, riigis, mida ma kõige paremini tunnen, on äh, üha enam narkootikumi, eriti kokaiini, ning oluline on leida, kuidas need meie riiki jõuavad ja toovad kaasa täiendavaid probleeme. ning viimaseks rände teemal. ma hindan väga seda, et te arvate, et meil on vaja pragmaatilist lähenemist äh, usalduse loomiseks liikmesriikide vahel. ja lühidalt teisene liikumine ka. ma olen nõus, et peame seda paremini korraldama ja peatama, aga selle jaoks on eeltingimus et kõik liikmesriigid rakendavad juba vähemalt olemasolevat rändepaketti vastasel juhul tekitab see täiendavaid probleeme, aitäh. mis siis? proua Intvelt Renew nimel. suur aitäh teile, juhataja. aitäh teile, volinik. tere tulemast esimesele arutelule meie komisjonis teiega. alustan mõningate märkustega immigratsioonipakti osas, mida juba kaua ootame. ma sooviksin äh, minna edasi sellest, mida ütles proua Sippel, nagu te teate, me oleme seda asja arutanud, nagu te teate, me oleme äh, kaasotsustaja võrdne nõukoguga, seega me oleme teinud õigusloomelist tööd, selle üle on hääletatud, see pole lihtsalt mingisugune soovitus komisjonile, te ei saa seda lihtsalt kõrvale heita. see on õiguslik seisukoht. ning pakett, mis esitati kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, Äh, esitati selleks, et üritati nõukogu äh, tupikolukorda lahendada, see ei toimunud. kas me nüüd hakkame uuesti sedasama viga teha, et tõmbame kõik maha ja alustame nullist peale? probleem on nõukogus endas liikmesriikides, kes ei suuda vastutustundlikult käituda, see ei ole äh, nõukogu ja rahva ja Euroopa Parlamendi probleem peame seda meeles pidama. teiseks julgeolekustrateegia. enne kui me uusi ettepanekuid esitame, miks komisjon ei tee seda, mida Euroopa Parlament taotles juba kaks tuhat üksteist, milleks oli põhjalik detailne ülevaade kõigidest julgeolemeetmetest, mis on eh, kasutusele võetud, seda pole kunagi tehtud. enne kui midagi uut välja pakume, vaatame, mis juba olemas on ja kus on vaja midagi muuta või lisada. teiseks, ma arvan, et eh, õigusriigi põhiõiguste austamine on eh, julgeoleku lahutamatu element, kuid komisjon mõnes mõttes eelkõige aga Euroopa Liidu Nõukogu absoluutselt äh, Äh, ignoreerivad ja vabandust, proua Sipper, ma ei arva, et Malta küsimus on politiliseeritud. mina ei ole osal-, kuulu kumbagi asjasse kuuluvasse poliitilisse parteisse, aga ma olen väga mures. ma olen mures sellepärast, et nõukogu kategooriliselt keeldub neid küsimusi arutamast. kui raske on meil Ungarit päevakorda saada, nüüd nad ei taha Maltast rääkida, Poolast ei räägita mitte kunagi. nii et see on tõsine probleem julgeolekule eh, kogu mandril ning eh, komisjon peab sellega tegelema, aitäh. ja nüüd saab roheliste esindaja sõna. Eh, suur aitäh, ütleb proua Stikk, aitäh, et sõna võtsite esimest korda ja loodetavasti saame teiega koostööd teha. mulle meeldis see, mida ta ütles, milline erinevus on asüüli küsimustes ja kuritegude lahendamises vähemalt koostöös ja see näitab, et, et usaldus on vähenenud seoses õigusriigi olukorra halvenemisega teatud riikides. mis puudutab uut asüülipakti, siis arvan, et meie jaoks kõige olulisem muudatus on Dublini määruse muutmine. meil on väga palju asüülireegleid, kuid Dublin tekitab tõesti kõige rohkem probleeme ja ma tõesti soovitan teile parlamendi ühisseisukoha üle vaadata, me tegime väga hea töö selles osas. loomulikult me ootame uusi ettepanekuid, loodame, et need tõesti ka toimivad tõhusalt ning on kooskõlas solidaarsuspõhimõttega ja eh, ka eh, põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtetega. Eh, loomulikult on väga palju eh, probleeme ja vajakajäämisi, mis eh, puudutab asüüliküsimusi, vaadake Kreeka saari või seda, mis toimub Horvaatia piiril, väga palju on puudujääke. oleme teinud üleskutse komisjonile, et ka sellega edasi tegutsetaks. ma tahaks kuulda, mida volinik arvab sellest, mida tema kavatseb äh, lähemal midagi teha, võib-olla suuniste väljatöötamise osas liikmesriikidele, et äh, näiteks finantseerimise osas äh, nõudmisi täidetakse, sest praegu on väga palju instrumente, mida saaks kasutada, mida kavatsete teha, mis puudutab inimõiguste kaitsega, siis on meil probleeme ka välisdimensiooniga, Liibüa, Niger ja teised riigid ma olen nõus sellega, et koostöö on oluline kolmandate riikidega ning volinik lubas garanteerida reeglite täitmist ja ametlikku, mitteametlikku koostööd. ma arvan, et on vaja ka jälgimissüsteemid üle vaadata, võib-olla oleks võimalik, et ta, et ta räägiks meile olukorra jälgimisest ja riski hindamisest. idee esindaja nüüd, härra Sohvold räägib nüüd Teie olete see, kes peab immigratsiooniküsimustega tegelema ning teie esinemises Euroopa Parlamendi ees te ütlesite, et te ei toeta Rootsi pagulaspoliitikat. enne kuulamist eh, ütles teie poliitilise partei eh, eh, mõte põhikiri, et te toetate Euroopa Liidu, et nad toetavad Euroopa Liidu eh, pagulaspoliitikat, eh, mis tähendab eh, ka kvootide aktsepteerimist, kuid samas te rääkis, olete rääkinud ka Rootsi pagulaspoliitikat kui midagi, mille üle võiks uhke olla. see tähendaks seda, et ka meie taanlastena peaks sellist poliitikat läbi viima. mina kavatsen selle vastu võidelda. Teie ega ka Rootsi poliitika ei lahenda äh, probleeme, need on tekitanud probleeme ning äh, inimesi paneb see muretsema, äh, panna ametisse volinik riigist kus äh, on olnud nii vastutustundetu pagulaspoliitika. ma tahaks küsida, kas te olete uhke selle üle, et te olete välja töötanud selle äh, asüülipoliitika Rootsis, mis on kaasa toonud vägistamiste laine, kuritegevuse, kuritegelikud organisatsioonid, mis on nii murettekitavad meil Taanis ning äh, ma teen teile ettepaneku, sulgege välispiirid las me kontrollime oma riigipiire ja saadame tagasi kurjategijad nende päritoluriikidesse. järgmisena saab ECR-i esindaja sõna. räägin itaalia keeles, vabandust. suur aitäh, suur aitäh selle esimese kohtumise eest ja loovin, soovin teile ka suurepärast koostööd minu jaoks on paar olulist teemat vaja äh, läbi rääkida julgeoleku immigratsiooni teemadel ja julgeoleku teemal te ütlesite, et raske on äh,, pole raske leida erimeelsusi meie seas äh, ning väga palju immigratsiooni küsimustes ning rääkides julgeoleku ja immigratsiooni vahelisest sidemest, mida piisavalt äh, ei peeta silmas. minu meelest see side on täiesti olemas. seda sellepärast, et pidev, piisavalt ei eh, võeta arvesse illegaalset immigratsiooni ning eh, see seab kahju, kahjuks eh, löögi alla ka legaalse immigratsiooni ehk kui Euroopasse tullakse illegaalselt inimkauplejatele makstes, äh, siis see on võimalik, kuid legaalselt ei ole võimalik äh, teha, sest kõik kvoodid täidetakse illegaalide poolt ära. ning äh, mul on teile nüüd üks küsimus. nägin, et teie esimene samm volinikuna oli külastada Türgit, kus valitseb president Erdogan ning ma tahaksin teada, mis äh, tähendus sellel kohtumisel oli, sest meie oleme mures selle pärast, et, et äh, arvatakse, et äh, immigratsiooniprobleemi lahendus on äh, anda Türgile võimalus Euroopa piiride kaitsemiseks, sest Euroopa ise pole piisavalt julge, et seda teha. suur aitäh, nüüd kuue. proua Pelletier suur aitäh teile, härra juhataja, proua volinik, immigratsioonipakti osas. me oleme pisut mures, sest kui see pakt kavatseb vähendada asüülitaotlejate õigusi, siis te saate isegi aru, et sellega ei saa me nõus olla lisaks sellele mul on tunne, et see pakk, mille te välja pakute, eh, karistab nii-öelda sekundaarseid liikumisi ning eh, eh, tugevdab menetlusi õiguste kahjuks. meie loodame seda, et komisjon tegutseks, kui põhiõigusi rikutakse ning eelkõige, et tegutseks riikide vastu, kes reegleid ei täida. rääkides veel Eh, sellistest riikidest, siis ma tahaks mainida Türgit. Eh, Türgi eh, väidab, et kolmsada nelikümmend tuhat inimest on vabatahtlikult Süüriasse tagasi läinud. vabaühendused on seda olukorda uurinud, nagu näiteks Amnesty International, samuti ka Human Rights Watch ning nad on kogunud tõendeid, mis näitavad, et need tagasiminek, see tagasiminek ei olnudki nii väga vabatahtlik Türgi võimud kasutavad pettusi ja mõnikord ka vägivalda, et pagulased kirjutaks talle paberitele, kus öeldakse, et nad soovivad Süüriasse tagasi minna. ning minu küsimus on väga selge, sest äh, äh, äh, minu küsimus on väga selge, kas äh, olete, kas te teadvustasite Türgi valitsusele äh, meie mured ähm, sunnitud tagasisaatmiste kohta ning äh, kas äh, ähm, äh, Türgi on nõus Euroopa põhimõtteid selles osas järgima. nii, volinik Johanson. meil on elektrooniline hääletus üsnagi varsti. ma teen ettepaneku, et me anname äh, sõna teistele eh, kolleegidele, kes sõna soovivad, aga mul on kohutav nimekiri, seal on kakskümmend viis sõnasoovijat, nii et üks minut. palun, aidake meid meie kõiki nimel, et me saaks õigeaegselt hääletada. kõigepealt saab sõna härra Moraes. volinik. ma soovin teile kõike head, eelkõige asüüli immigratsioonipakti osas ning vastuseks kolleegile. Eh, teil on kindlasti palju kogemusi Rootsi poolt, nii et eh, te saate meile õpetada palju solidaarsuse kohta, paljud riigid tegid rohkem kui teised ning teil on see kogemus olemas, nii et te alles alustate me ei saa väga spetsiifilisi küsimusi esitada, ei ole jõudnud veel midagi konkreetset teha, ma ei mõtle siin midagi halba. kuid eh, kaks väga konkreetset äh, küsimust. Te mainisite mitteametlikke dokumente, liikmesriigid selgelt juba tegutsevad ning ma tahaksin teie käest küsida, kas äh, see tegeleb äh, tagasisaatmisküsimustega, mis peab olema iga põhjaliku poliitika osa, kui tingimuslikkus, kas te äh, üritate midagi teha eh, selleks, et rääkida solidaarsusest, eh, sinisest kaardist eh, ja muust sellisest? suur aitäh, härra Radev. suur aitäh teile. soovime teid tänada ja tervitada meie esimesele struktureeritud koostööle meil on äh, selline info olemas, mis näitab, et väga palju on vaja ära teha, et immigratsiooniprobleemidega ühele poole saada, meil on vaja parandada tingimusi Vahemere lääneosas oleme olnud tunnistajaks tragöödiatele Kreeka saartel. loomulikult Euroopa Liidu Türgi deklaratsioon endiselt äh, annab äh, tulemusi, kuid kogu ebastabiilsus Türgi ja see Lähis-Idas endiselt tekitab muret. kokkuvõttes, mida kavatseb Euroopa Komisjon teha? ning kas te arvate, et see uus immigratsioonisurve mõjutab kogu Schengeni süsteemi, nagu te teate, mitmed liikmesriigid eh, endiselt eh, peavad läbi viima sisekontrolli Schengeni piiridel. mida kavatseb eh, Euroopa Komisjon teha selleks, et eh, kiirendada Bulgaaria lihenemist eh, Schengeni alale. suur aitäh teie eh, siin viibimise eest ja palju edu. Te mainisite seda ka enne, et te soovite, et te soovite turvalist immigratsioonimenetlust. nagu te teate, meil on tohutu probleem inimkaubitsemistega Eh, lapsed ja naised eh, on, jäävad eh, organiseeritud kuritegevuse ohvriks ning juba saabumisriigis ning Dublini määrus nõuab, et neid saadetaks sinna tagasi. kuidas saate garanteerida, et need naised, kes on kaubitsejate ohvrid, ei pea minema sellesse riiki, kus viibib nende inimene, kes äh, neid üritanud, äh, üritanud neid müüa on. nüüd rääkisid, siin rääkis üks kolleeg vägistamislainest äh, Rootsis, aga tegemist on etniliste eurooplastega, kes neid vägistamisi väik-, väik-, sellise, kes vägistajad on. järgmine kõneleja Te rääkisite usaldusest, minu jaoks on ka eh, kodanike usaldus üksteise vastu väga oluline. et eh, inimesed ei kardaks, et iga teine võib olla kurjategija ning sellega seoses on üks, eh, on minu fraktsiooni jaoks oluline, et massiline jälgimine lõpeks ära, et jälgitakse kõiki, kes ka neid, kes ei ole äh, kes ei ole eh, kuriteo kahtluse all. ning minu esimene küsimus teile oleks, kas võite kinnitada meile, et vastavalt Euroopa eh, eh, kohtu, kohtupraktikale Euroopa Komisjon ei paku välja uut instrumenti selleks, et meie, meie omavahelist kommunikatsiooni nõrgendada. mis puudutab nüüd julgeolekut, siis oluline on see, et inimesed tunneks ennast turvaliselt. olen mures sellepärast, et paljud kodanikud ei ole teadlikud sellest, millised on tegelikult ohtlikud küsimused, et paljudes piirkondades eh, mm, kuritegevus väheneb, kuid inimesedel on eh, mulje, et nende, et nad on märksa suuremas ohus kui kunagi varem kas saaksite välja pakkuda mõningad meetmed, et äh, suurendada kodanike teadlikkust turvalisust? proua Björk soovis sõna, aga teda pole siin, seega saab äh, sõna proua härra Varrera. võib-olla soovite esimesena rääkida? Äh, suur aitäh, te kohtusite eelmine nädal Kreeka võimudega, oleme väga äh, mures äh, Kreeka valitsuse plaani pärast äh, luua ähm, puutepunktid sellistes pagulaslaagrites, olete sellest rääkinud, milline on komisjoni seisukoht selle plaani osas ning kuidas kasutatakse Euroopa vahendeid selleks, et selliseid kinnipidamislaagreid säilitada Kreekas? oleme mures sellepärast, oleme väga mures eh, sellepärast, et eh, eh, Kreekas on pagulastel on võimalik, on aina raskem pagulastel ligi pääseda erinevatele teenustele. kas olete sellest rääkinud ning sooviksime teid üles kutsuda, et te arutaks ümberasustamist riikidest, mis on, kus on vaja abi ja solidaarsust nagu Kreeka ja proua Kanko, kas te soovisite, tahtsite? härra Fest. tegelikult teie, härra Fest, peate enne sõna saama. Äh, jaa, vielen dank ähm,, Frau Johanson äh.... suur tänu, proua Johanson te räägite, kuivõrd tähtis on koostööd teha ühiskonnas ja et igal kodanikul on õigus kaitstud olla aga me näeme, et mitte ainult legaalne ränne eh, ei sea seda kaitset kahtluse alla, vaid mitte ainult illegaalne, vaid ka legaalne ränne teeb seda ja Augsburgis jälle eh, oli Liibanoni kurdi Saksa kodakondsusega isik, kes mõrvas meie kodaniku eh, mõned päevad tagasi. ja Briti kodakondsusega isikud, aga rändetaustaga olid selle taga, mis toimus Oxfordshire's. nüüd see globaalne pakt rände kohta. kas te arvate, et see lõpetab toimuva? proua Kanko. suur tänu. suur tänu, et tulite, proua volinik ja tahaksin küsida uue rände ja varjupaigapakti kohta on vaja tõesti efektiivseid lahendusi selles valdkonnas, see on ülioluline, et tõesti meie kodanike usaldus äh, viimasel viiel aastal, järgmisel viiel aastal ja tulevikus hoida. aga mõned riigid ei ole kohaldanud ümberpaigutamise mehhanismi eeskirjad, mis meil on, peavad olema tõhusad ja kõigile kohalduma. kuidas nüüd see uus pakt, millest te räägite, hakkab toimima ja tagama, et Euroopa Liit on ühtne ja tõesti reegleid järgitakse. kuidas teie tagate, et iga uus kokkulepe või pakt tõesti toob konkreetseid lahendusi sellele teemale? härra Peters, palun. Uh... suur tänu, suur tänu, volinik ma tulen julgeoleku juurde tagasi, te ütlesite, et Europol tegi suurepärase töö ja te rõhutasite, et tulevikus tuleb veelgi rohkem ära teha. ja rääkisite ka eh, kriminaalsetest organisatsioonidest, mis on riikideülesed, aga on üks suur probleem, nimelt probleem Europoli ja Eurojusti eelarvetega ja teiste ametkondade eelarvetega, kuidas te ühelt poolt saate öelda, et nad peavad rohkem tegema, aga teisalt eelarve ei kasva nendel? härra Moreno. suur aitäh. kõigepealt tahaksin teid tänada selle eest, et meid külastate ning eh, tahaks, et jätkaks liikmesriikide külastamist, et suurendada usaldust liikmesriikide vahel immigratsiooniküsimustes. üks oluline küsimus on see, kuidas immigratsiooni suhtutakse, tegemist ei ole eh, mingisuguse needusega või õnnetusega, vaid tegelikult on see reaalsus, see on mingis mõttes ka vajadus ning eh, jätkake samas vaimus. nüüd saatjateta alaealised, need on lapsed, kes on eh, ohtrud, eh, ohvrid. Te teate, mis toimub Vahemere ääres, see on tõeline häbi ja see puudutab meie kõiki, meie ühiskondi. ma tean, et eh, see on liikmesriiki puudutav teema, kuid ma tean, et komisjon saab siin väga palju ära teha, sest see puudutab äh, meid tõepoolest äh, otseselt kõiki. suur aitäh ning äh, tänan teie poolt tehtud töö eest Rootsis. mina olen Põhja-Prantsusmaalt pärit ning mina võtsin tuhandeid inimesi vastu oma äh, Eh, kodukohas tuhandeid eh, eh, pagulasi ja meil ei olnud mingeid kuritegevusprobleeme. rääkides nüüd mitteametlikest dokumentidest, siis tundub, et soovitakse Euroopa Liidu liikmesriikide tegevust või ka vastutust liikmesriik, Euroopa Liidu välispiiril suurendada. mida mm, saate te teha selleks, et uus pakt võtab äh, arvesse pagulaste õigusi äh, ning äh, mida tehakse selleks, et tegelikult sekundaarseid liikumisi kõige võimalikult vähendada. proua Jontševa. jah, teil on väga raske ülesanne, proua volinik, ma olen kindel, et te teete oma parima ja toote tulemusi. möödunud aastal me rääkisime palju nendest probleemidest, mis praeguse varjupaigapoliitikaga on ja esiliini liikmesriigid on suure surve all ja teatud määral olid nad üksi jäetud. aga on vaja olla pragmaatilised varjupaiga teemal, mis on selle uue pakti peamised sambad, mille välja pakute, et milline saab olema varjupaigasüsteemi reformi pealised elemendid ja korruptsioonist. korruptsioon mõrvab jah, aga ei tohiks olla topeltstaardandeid. korruptsioon õõnestab demokraatiat dramaatiliselt mõnedes Euroopa Liidu liikmesriikides, nagu Bulgaarias. korruptsioon äh, hävitab meediavabadust ja ei saa korralikult uurida ka illegaalset immigratsiooni seetõttu. proua volinik, teil on meie täielik toetus, aga aeg kiirustab meid tagant, tuleb tegutseda. Miss Commissioner, thank Excuse you. Me. <laughs> Those expressions of härra Körner. Not jah, sellist entusiasmi me ei oota ega luba hoiduge sellest. härra Körner, suur tänu, et tulite meiega kohtuma ja edu teile uues töös. mul on kaks lühikest küsimust. kõigepealt mul oli hea meel, et te kuulamisel vastasite minu küsimusele, nimelt liikmesriikide vaheline usaldus ja koostöö ja mitte ilmtingimata ei ole vaja uusi instrumente ja andmeid ja ma Äh, siin olen kolleeg Breieri küsimusega ühinemas. Rootsi siseminister kutsus üles uuele andmete säilitamise kavale ja ma loodan, et te ei tee sellekohast ettepanekut. ja nüüd MFF-i kohta Soome eesistujalt on tulnud nüüd uus ettepanek ja seal on suured kärped just julgeolekupoliitikate vallas ette nähtud kas Europolile saab eraldatud piisaval hulgal raha ja kuidas tagada, et Europol ja kõik teised ametid on piisavalt rahastatud? härra Markar. suur tänu, suur tänu, et tulite tahtsin öelda, et mina olen uus siin parlamendis, aga siin parlamendis on üks grupp, kes järgmistel aastatel äh, ei taha sellest rääkida. et ka Saksamaal, kust mina pärit olen, suur osa, suurem osa kuritegudest pandakse toime just Saksa kodanike poolt, nemad ei taha sellest rääkida, aga ma tahtsin lihtsalt seda selgitada. et nii on. jah, nüüd on siin see dokument Saksamaalt ja te ütlesite, et teised liikumised on ja sakslased on sellega väga mures, eriti Saksa siseminister on sellega hõivatud ja see mitteametlik dokument ütleb, et eh, inimestel piiridel eh, ei anta õigusabi ja et nad peetakse kinni kinnipidamiskeskustes. ja te ütlesite, et see sooja vastuvõtupoliitika on midagi, mis on Euroopale omane, aga kuidas see läheb kokku sellega, et inimesed hoopis piiridel kinni peetakse? Mr Tsesovski. härra Tsesovski. Thank you, chairman. suur tänu. jah, julgeolekuolukord meie tänavatel, sellest tahaks rääkida siin räägiti olukorrast Kalees. ja küsimus teile, volinik. kuidas teie näete sealset olukorda praegu? kuidas veokijuhtidele, keda endiselt rünnatakse, seda selgitada? sada, sajad kilomeetrid Kaleest eemal eh, inimkaubitsejad sokutavad äh, Eh, migrante veokitele ja üritavad neid eh, Suurbritanniasse saata. ja teine küsimus on Rootsi kohta. Eh, ma olen huvitatud julgeolekuolukorrast teie koduriigis. me loeme BBC-st, uudistest näeme seda, kuidas kriminaalsed panded teil tegutsevad Frau Volas. proua Volas. ja, herzlichen Dank ähm,, willkommen in this. Äh, suur tänu. tere tulemast meie komisjoni, aitäh, et vastate meie küsimustele ja edu teile teie raskes töös. nüüd juba kuid me näeme äh, Euroopas pilte, mida mina ei kujutanud veel kümme aastat tagasi ette, et see üldse võimalik on, eriti see, mis toimub Kreeka saartel me näeme, kuidas meie rände ja varjupaigapoliitika on nurjunud viimastel aastatel ja loomulikult mm, ka Bosnias on vigu tehtud, aga meie Euroopa Liidus ei saa kõike välja delegeerida, sest see tekitab inimestele kannatusi, inimestele, kes on praegu laagritesse suletud, me peame, vajame strateegiat nende inimeste kohtlemiseks ja teiseks Euroopa uus strateegia. jah, on selge, et meil on vaja tõhusat välispiiride kaitset, see on selge, aga teiselt poolt meil on vaja ka selgelt kinni pidada välispiiridel põhiõigustest ja see on väga tähtis tasakaal, mis tuleb leida. ja tähtis on, et tõesti piiriametnikud saavad ad hoc otsustada äh, kas tegemist on inimestega, kes on illegaalselt tulnud või kellel on õigus varjupaigale. kuidas teie arvates eh, tagada, et rohkem põhiõigusi piiridel ei rikutaks? palun ajast kinni pidada, härra Pušlaga ma käisin hiljuti Lesboses ja nägin seda olukorda, millele mõned siin viitasid ja pean ütlema, et ma olin šokeeritud, et hirmsatest tingimustest ei ole peavarju äh,, sanitaartingimusi, toitu ega vett piisavalt. ja viimased arengud on nagu pannud arvama, et kinnipidamis keskused de facto on lahend, aga ma ei arva, et see nii on. me saatsime siseministrile kirja, kus me palusime kiiresti tegutseda selles humanitaarkriisi olukorras ja küsimus jälle, mida teie teete selleks, et parandada elutingimusi ja kiirendada perede taasühinemist, kui tegemist on ka saatjata alaealistega ja kuidas lahendada olukord, mis on kriitiline koha peal. ausalt öeldes on häbi olla Euroopa Liidu esindaja, kui ma näen, sellised asjad juhtuvad Euroopa Liidu pinnal onorevole Bartolo, un minuto. suur aitäh, juhataja, suur aitäh te ka volinikule visiidi eest. Euroopa Parlament andis selgeid vastuseid eh, praegusele immigratsiooniprobleemile, kuid eh, liikmesriigid ei ole viimase kolme aasta jooksul asüülipaketi osas kokku leppida. teame, et eh, kavatsete arutada mõningate ettepanekute üle, mis puudutavad näiteks eh, Dublini määrust. Eh, kuid ma tahaksin teie käest küsida, kas oleks võimalik luua selline ambitsioonikas lahend, mis, lahendus, mis lõpetaks ära esi, esmase sissetuleku küsimuse säilitamise ning kas on võimalik äh, aidata Euroopas jõuda neid, kes on kõrge kvalifikatsiooniga. mis puudutab merepäästet, siis Euroopa Parlament on saatnud mitmeid tõuse, tõhusaid, tõsiseid äh, hoiatusi selles osas, mida tehakse selles osas ja mida tehakse selleks, et see, kes humanitaarabi osutab, ei saa, ei läheks kohtu alla Euroopas? härra Tudoratši, üks minut. ma tänan, teen kiiresti volinik, üks küsimus ja üks nõuanne. kõigepealt tehisintellekt ja õiguskaitse. me hakkame sellega äh, varsti tegelema ja kas see on midagi, mis sobib ka komisjoni tegevuskavva? kõigepealt, kas on olemas õiguskaitsel oskusteave ja ka instrumendid, et mõista kuidas tehisintellekti kurjalt ära kasutatakse ja teiseks, kas õiguskaitse kasutab ise tehisintellekti. Te rääkisite lapspornograafia teemast ja sellest, et õiguskaitse peaks kasutama tehisintellekti kuritegevusega võitlemisel kui te käisite, eh, käite pealinnades kohal, siis palun rõhutage liikmesriikidele vajadust anda teile instrumendid, et te saaksite teha ettepanekuid kolmandatele riikidele, vastasel korral jäävad sõnad lihtsalt sõnadeks. härra Magib. Eh, suur tänu, volinik, märkuste eest. jah, Dublini määruse reformine on tähtis, et hakkaks Schengen korralikult funktsioneerima, aga nüüd on palju kordi öeldud, et me ei saa enam oodata, et Dublini osas kokku lepitakse, et piir panna ebaseaduslikule tegevusele eh, välispiiridel. ma käisin Prantsuse-Itaalia piiril hiljuti, kus ma nägin oma silmaga, kuidas inimesi tõrjutakse tagasi iga päev ja rikutakse nende inimõigusi. isegi alaealised saatjata äh, peavad ise toime tulema. Prantsusmaa on üks näide, aga me kõik mõistame, kui olukorral, kuidas on lood tagasitõrjumisega ka riikides, kes on kandidaadid Schengenisse. mida te kavatsete siin ette võtta ja kuidas tagada, et sõltumatu seire toimuks olukorra üle seni, kuni kõik liikmesriigid hakkavad täitma oma kohustusi ega rikuks Schengenis põhiõigusi? Un minuto härra Ruiselisse, suur aitäh, härra juhataja, suur aitäh, proua volinik, teie sõnavõtu eest. olen täiesti nõus sellega, mida te ütlete, eelkõige selles osas, mida rääkisite sõjakate sõnavõttude kõrvalejätmisest immigratsiooni küsimuses. ja ma tahaksin rääkida teie konsultatsioonidest liikmesriikidega, nagu te ütlesite, eh, praegune on väga positiivne, kuid mul on küsimus, kas üritatakse leida ühehäälset lahendust nõukogus eh, liikmesriigid, eh, kas liik-, kas me praegusel hetkel ei ürita vähendada ootusi selle paketi osas mis puudutavad küsimusi nagu näiteks ümberasustamine. Odali. jah, suur tänu, tere tulemast, volinik, mul oli hea meel, et te ütlesite, et teil on hea meel, et inimesed tulevad Euroopasse uut elu rajama ja nad on siin teretulnud. ma pean ütlema, et nii paljud eh, kogemus, kes seda tegelikult üritavad, on vastupidine mm, jah, Dublini leppele paljud kolleegid viitasid, aga ma tahaksin konkreetse küsimuse Horvaatia piiri kohta küsida. jah, hästi dokumenteeritud on see, kuidas riik paneb toime vägivallaakte varjupaigataotlejate ja migrantide vastu, illegaalselt tõrjutakse tagasi sellel piiril tulijaid mida konkreetselt teie teete, et kutsuda üles liikmesriike eh, mitte rikkuma inimõigusi ja lõpetama sellised ebaseaduslikud tegevuspraktikad? härra Roberti. suur aitäh teile, proua volinik, ma hindasin seda, mida te ütlesite selle kohta, et on vaja ähm, koordineerida koostööd kolmandate riikidega. seda peaks tegema ka ähm, äh, inimkaubitsemise ja laste porno osas, sest äh, selleks oleks vaja ka, et Euroopa politseijõud oleks eh, spetsialiseerunud ning eh, kui eh, siin juba tõstatati korruptsiooni küsimus, millised Euroopa Komisjoni strateegiad on selleks, et võidelda liikmesriikides toimuva korruptsiooni vastu ning näiteks kuidas on võimalik piiriüleste kontrollide läbiviimine Äh, läbimine, see on ometi küsimus, mis ei puuduta ei parlamenti ega komisjoni. kuidas oleks võimalik kaitsta äh, meie kultuuripärandit tegelike organisatsioonide eest, äh, kus oleks võimalik kasutada ka näiteks vara konfiskeerimist ning praegusel hetkel oleme tihti rääkinud mitmetest finantsasutustest, kes reeglitest kinni ei pea, kas oleks võimalik rahapesuvastase ameti loomine, kes äh, kontrolliks Euroopa direktiivide ranget täitmist kõikides liikmesriikides, aitäh. proua Ferrara, palun üheks minutiks. suur aitäh, juhataja, suur aitäh, volinik, suur aitäh teie äh, ametisse nimetamise puhul ja palju jõudu tööks mis puudutab eh, julgeolekut, te ütlesite, et tähel-, olete täheldanud eh, suuremat usaldust liikmesriikide vahel, eh, kuid tihtipeale on väga raske infovahetuseni jõuda liikmesriikide vahel, mis aitaks garanteerida suurema julgeoleku Euroopa riikides ning puuduvad ka selged reeglid õiguslike definitsioonide garanteerimiseks, mis aitaks äh, tugevdada julgeolekut Euroopa Liidus, eelkõige puudutab see korruptsiooni kui organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse osas. mida kavatseb Euroopa Komisjon äh, teha algatusraporti osas, mis võeti vastu Euroopa Parlamendis selles valdkonnas äh, ning mis palub ka Euroopas Eh, ühist eh, strateegiat organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks. mina aga üldiselt selle uues eh, värske alguse osas olen skeptiline. leian, et Euroopa Parlament oli ära teinud juba väga suure töö. mina olin äh, Äh, raportöör äh, selle äh, määruse osas ning võin teile kinnitada, et tehti, tegime tohutut tööd selleks, et suudaksime teksti vastu võtta ning mures ollakse sellepärast, et et kui me sellesama töö uuesti ära teeb, teeme, siis kokku omistame samade probleemide otsa ning täna ma käisin ühes koolis, kus õpilased küsisid minu käest, et mida teeb Euroopa selleks, et eh, immigratsiooni eh, vastu võidelda ja mina pidin eh, Äh, rääkima kurvast reaalsusest. proua Kinnitši, suur aitäh teile, proua volinik, et siia tulite. ma toetan täielikult seda, mida ütlesite sisejulgeoleku kohta ning samuti ka äh, vajaduse osas äh, suurendada koostööd ja usaldust liikmesriikide vastuses, mis puudutab inimkaubandust, narkokaubandust ja teisi tõsiseid kuritegusid, siis siin te rääkisite korruptsioonist, me teame, et nende taga on tõelised kuritegelikud organisatsioonid ning mul oleks küsimus, kas teil on aega olnud välja alustada eh, Euroopa strateegia organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks, nagu seda tehti eelmise parlamendi koosseisu ajal terrorismi vastu võitlemiseks, peame eh, näiteks Eh, ka ellu viima otsuse kahe tuhande kaheksanda aasta eh, direktiivist, mis näeb ette karistust eh, organisatsiooni kuulumise eest ning mis puudutab alaealiste kaitset, ma pööran sellele küsimusele väga palju tähelepanu ning resolutsiooni, mille välja töötasime ÜRO konventsiooni kolmekümnendal aastapäeval, soovitasime Äh, äh, laste õiguste rikkumise vastu võitlemiseks, mis toimuvad piiriüleselt. mida arvate, et teie, et selles osas on võimalik ära teha, aitäh? No. nii, ma loodan, et kõik on nüüd ära kuulatud väga,. väga-väga palju oli küsimusi ja jah, võite arvata, et iga kord, kui te libe komisjoni ette tulete, siis ei ole see alati kõige parem aeg, kui te tulete esmaspäeval, eriti õhtusel ajal. aga sellele vaatamata, kui te kohale tulete, siis toimub meil ka arutelu. nii et palun, kallid kolleegid, olge nüüd kannatlikud. hääletus toimub meil kümne-viieteist minuti pärast, teeme nii, et kahekümne minuti pärast, sest kakskümmend viis küsimust kõlasid pluss veel koordinaatorid võtsid sõna. nii et anname nüüd volinikule kakskümmend minutit ja siis on lühike hääletus. aga jah, pärast seda toimub veel koordinaatorite kohtumine, nii et need, kes eh, jäävad koordinaatorite kohtumisel, ärge siis lahkuge, mina ise jään ka siia. ülejäänud võivad lahkuda. aga hääletus on väga lühike. kolm laksu nii-öelda <laughs> nii et tänu sellele, et lühike hääletus on, anname volinikule rohkem aega, et ta saaks vastata kõikidele küsimustele, mis tõstatati. nii et kakskümmend minutit, kasutage see võimalikult hästi ära ja tehke kokkuvõte oma mõtetest. ja rääkige sellest, mida te kuulsite. Uh, suur aitäh, kuulasin väga hoolikalt, suurepärased küsimused loomulikult, aga ka väga palju mõtteid, mida minuga jagasite tulevase poliitika teemal ja seda ma hindan kõrgelt. üritan mõnedele küsimustele vastata. esmalt olen väga mures hiljutiste arengute pärast Maltal. me loomulikult mõistame hukka mõrva mul on hea meel öelda, et Europol on tõepoolest mänginud märgilist rolli selles, et selle uuringuga, uurimisega on nii kaugele jõutud. see tähendab, et Europol tõepoolest toob lisandväärtuse, mille abil saame lahendada väga keerukaid ja olulisi juhtumeid. ma tõepoolest usun, et korruptsioonil on ohvrid. elud on siin ohvrid ja sellega olen tõepoolest nõus. mis puudutab vastutuse jagunemist nõukoguga, siis asepresident Jourova ning volinik Didier Reinders on need inimesed, kes vastutavad äh, edasiste sammude eest õigusriigi põhimõtte valdkonnas. ning kindlasti nad jätkavad selle tööga. proua Sippel, rakendamine on kohustuslik meil on väga palju asju otsustatud, äh, mida tuleb rakendada ning see saab minu jaoks olema väga äh, oluline ülesanne jälgida, et tõepoolest rakendamine toimub. aga te arvate, kui te arvate, et meil on vaja uusi ettepanekuid selleks, et süvendada äh, paremat koostööd sisejulgeoleku valdkonnas nüüd proua Intvelt, tõepoolest me ei peaks alustama nullist, juba ütlesin seda, et äh, me saame ära kasutada väga palju neid ettepanekuid, mis on juba esitatud ja olulist tööd, mis on tehtud. aga äh, meil on mõlemad äh, kaasseadusandjad ja nende tööd vaja. tegu on keerulise olukorraga loomulikult ja iga nädal, mil me läheme edasi ilma ühtse süsteemi, regulatsiooni ja poliitikata rände- ja varjupaiga küsimustes, selle eest maksame kõrget hinda, minu meelest väga kõrget hinda. me maksame seda hinda usalduse ja sidususega, aga kõrgemat hinda maksa-, tasuvad migrandid ja varjupaigataotlejad, kes on kinni näiteks Kreeka saartel. see on kiireloomuline teema aga pean sellega loomulikult tegelema viisil, Äh, kus me ei alusta nullist. ma arvan, et see ei meeldiks mitte kellelegi. me peame tuginema sellele, mis on ära tehtud juba. mis puudutab äh, kohustuslikku solidaarsust, siis minu arvates on võimatu tulla lagedale nõukogus ettepanekuga, äh, mis saavutaks enamuse poolehoiu või konsensuse ja milles ei oleks ümberpaigutamise ja muude kohustusliku solidaarsuse elemente. see on fakt ja on paar riiki, mis on esmase sisenemise riigid ning see on ka oluline. proua Strik ja Ateena teema, olin Ateenas eelmisel nädalal koos asepresident Skiinasega ning me vestlesime nii peaministri ja vastavate ministritega ja meil oli võimalus kohtuda ka vabaühendustega. vabaühendustelt saame väga olulist informatsiooni ning ma usun, et kõik on nõus, et tingimused laagrites, nagu näiteks Muurias, on täiesti vastuvõetamatud. siin peab toimuma märkimisväärne muutus me peaksime jälgima uute Kreeka õigusaktide rakendamist väga tähelepanelikult kui küsisin vabaühenduste arvamust uute seaduste kohta, siis nad rõhutasid rakendamise poolt. Nad ütlesid, et see võib olla kas hea või halb nende vaatenurgast. kõik sõltub rakendamisest nende arvates. see oli midagi, mida teada sain. Prošovõlt ma olen aru saanud, et tuleks ettevaatlikult kasutada äh, teatud sõnu, kui me räägime inimestest. eriti ei tohiks kasutada sõnu nagu äh, tsunami, me räägime siin ikkagi inimolenditest. inimesed, inimestel on äh, kõigil sama väärtus ma arvan, et me saaksime edasi liikuda kergemini, kui me suhtume ettevaatlikumalt oma keelekasutusse loomulikult on mul siin väga palju küsimusi. paljud teist küsisid, äh, milline uus pakett saab olema ma ei saa üksikasjalikumalt vastata, sissejuhatavas sõnavõtus äh, tõin välja mõningad äh, jooned, mis saavad olulised osad olema, aga see on koht, kus ma pean kuulama teid ja liikmesriike, et teada saada. sest me ei saa esitada ettepanekut, mis läbi ei lähe, me ei saa seda endale lubada seetõttu ei vasta ma ka konkreetselt äh, erinevate mitteametlike dokumentide kohta, mida üha enam esitatakse. minu meelest need mitteametlikud dokumendid on viis, kuidas äh, liikmesriigid üritavad lihtsalt oma tuulelohet lennutada. mul on hea meel, et nad lihtsalt ei tõmba punaseid piirjooni. Äh, see lähenemine mulle, mulle meeldib, aga konkreetsemalt ma erinevatele aspektidele ei vasta minu meelest on väga oluline see, kuidas me oma välispiire kaitseme. loomulikult on tegu julgeoleku küsimusega, aga see puudutab ka seda, milliseid piirimenetlusi meil on vaja nende jaoks, kes taotlevad varjupaika. see on oluline äh, ka laste vaatenurgast väga oluline on meeles pidada, et paljud lapsed, kes siia jõuavad, on ohvrid. mõned neist on sattunud inimkaubitsejate ohvriteks ja mõned neist jõuavad siia seetõttu, et nad teesklevad, et nad on pereliikmed, mõned teismelised teesklevad, et nad on teismelised, aga tegelikult on nad täiskasvanud. väga oluline on laste ja äh, noorte täiskasvanud noorte teemasse väga tõsiselt suhtuda, neisse on vaja tõsiselt suhtuda, kui nad piirile jõuavad ja meil on vaja kindlaid menetlusi, et lapsed teaksid, mis on nende õigused. siis ei ole meil ohtu, et need lapsed on ohvrid äh, kuritegelikus äh, võrgustikus. paljud lapsed on juba smugeldatud piirile seega on oluline tagada, et nad ei jääks äh, kuritegelike isikute äh, kätesse, seda on oluline meeles pidada. Äh, küsiti, kas Europolil saab olema piisavalt raha, me ei tea seda, sellepärast et MFF-i arutelud veel käivad. Te teate sama hästi kui mina neid erinevaid ettepanekuid, mis mõjutavad julgeolekueelarvet ja näiteks äh, Soome eesistuja ettepanek. peame tähelepanelikult jälgima, äh, kas me saame piisavalt raha Europoli oluliste ülesannete täitmiseks. väga tore oli kuulda, et usaldus ei ole mitte ainult ühiskonna ja kodanike või liit, liikmesriikide vahel, vaid ka kodanike vahel. minu meelest oli see väga äh, hea vaatenurk, millega ma olen täielikult nõus. aga konkreetne küsimus andmete säilitamise kohta, siis siin ma leian, et meil on vaja äh, andmete säilitamise kohta õigusakte. meil on kohtus pooleliolevad ju kaasused ning äh, liiga vara on teha mingisuguseid hinnanguid või järeldusi enne kui me teame, milline on nende pooleliolevate kohtukaasuste tulemus. seega ma ei ole praegu valmis teile konkreetselt äh, vastama. I think that's it. Okay ma arvan, et sellega ongi kõik. Teil oli küll veel aega, aga kuna tegu oli esimeste küsimuste ja vastuste vooruga, siis ma arvan, et see oli hea algus. kindlasti on meil veel palju arutada, on palju, mille üle vaielda ning kahtlemata ootame edasisi võimalusi tulevikus jätkata oma arutelude ja arvamuste vahetustega et anda nendele teemadele piisavalt tähelepanu. me oleme istutanud esimesed võrsed sellele, sellele struktureeritud dialoogile meie siseasjade volinikuga julgeoleku teemadel ja nüüd ma palun jääda äh, ruumi nendel äh, libekomisjoni liikmetel, kes äh, peavad hääletama meil on vaja ainult kolm korda hääletada. kõik, kes peavad hääletama, pidage meeles oma elektroonilisi hääletuskaarte, sisestage need ja hakkame hääletama Now, electronic cards. nüüd elektroonilised hääletuskaardid, pange need valmis. just nii, teeme kiiresti. It can be fast, okei okay.. me saame teha kiiresti nüüd läheme edasi. First of all, we are to vote a draft recommendation. kõigepealt hääletame soovituse ettepaneku üle, mis puudutab Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelist protokolli millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodax süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelisele lepingule. meie raportöör on proua Visnjevska, kes ei ole praegu ruumis, sest ta on lähetusel eh, COP kakskümmend viis kohtumisel Madridis. aga soovituse ettepanek läheb hääletusele toimub nimeline hääletus. ja hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. enamusega vastu võetud ja erapooletuid ei olnud. nüüd teiseks ettepanek, mis puudutab Euroopa piiri- ja rannikuvalvet. ja see on hääletus teksti üle, milles lepiti kokku institutsioonide vahelistel läbirääkimistel ja nüüd avame nimelise hääletuse. raportöör on Roberta Metsola ja variraportöör on proua Marina Kaljurand. ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ka see on suure enamusega vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, kaks vastu ja nüüd viimane hääletus. institutsioonide vaheliste läbirääkimiste tulemus. määruse teemal, mis reguleerib ühenduse rände ja rahvusvahelise kaitse statistikat. raportöör on Jan-Kristof Oetjen ning variraportöör on Pietro Vartola. ja nüüd me hääletame. hääletus on alanud Again, forty-seven pluss. hääletus lõppenud, vastu võetud, üks vastu ja erapooletud ei olnud. aitäh kõigile ja need, kes osalevad koordinaatorite koosolekul, jääge palun ruumi, aitäh. Presidente